Uh, nii, tere tulemast südamest, kallid kolleegid, alustagem oma tähtsa pärastlõunase kohtumisega. libekomisjoni esimees olen mina ja mul on hea meel tervitada siin kolleege liikmesriikide parlamentidest ja meie kõrgeid külalisi sellel üliolulisel kohtumisel, mis puudutab äh, ÜRO üleilmseid kokkuleppeid. libekomisjoni nimel tahan öelda, et oleme sellele protsessile ja kahele üleilmsele kokkuleppele väga palju aega ja ressursse pühendanud ja see on meie päeva üks aktuaalsemaid küsimusi. ja väga tähtis on ka, et nüüd parlamendi saadikud liikmesriikidest on kohal meiega ja ma tervitan kõiki kõrgeid külalisi, kes on tulnud kohtuma Euroopa Parlamendi saadikutega ka ja meil on terve rida külalisi kohal, keda ma tutvustan siis jooksvalt töö käigus. ja äh, proua Suitša juhatab lugupeetud saadikud, lugupeetud volinik, tere tulemast siia ja lugupeetud külalised, sõnavõtjad, ma tervitan teid ja komisjoni aseesimees välisasjadest on samuti eh, siin kohal pärast juhatamas meie tööd. nii et meil koostöös Ahveti komisjoniga toimub see kohtumine. Eh, talveolude tõttu eh, Sofias ei saanud tulla proua Tšema Grozdanova, välisasjade komisjoni juhataja Bulgaaria parlamendist siia täna ja sellepärast teist eh, istungit juhatab meie kolleeg Cecilia Wikström tema asemel. ja mul on hea meel toetada teid, tervitada teid siia väga tähtsale kohtumisele see on see protsess, nagu ma ütlesin, millesse ma olen väga kaasatud. liikmesriikide parlamentide ja kodade esindajad üheksateistkümnest eh, liikmesriigist on kohal ja üks Euroopa Majandusühenduse riik, Norra samuti on esindatud ja väga suurt huvi pakub see teema ka liikmesriikide parlamentidele. Euroopa Parlament, libekomisjon eriti, nagu ma ütlesin, on väga palju tähelepanu öö, eh, pööranud nendele protsessidele, mis tipnesid kahe ÜRO eh, kokkuleppe vastuvõtmisega ja meil on nüüd ajalooline võimalus kokku leppida terves reas põhimõtetes ja kohustustes, mis puudutavad rahvusvahelist rännet kõigi selle mõõtmetes. keegi meist ei alahinda eh, protsessi raskust ja tähtis on, et kõik oleksid kaasatud. juba septembris kaks tuhat kuusteist Euroopa Parlament osales delegatsiooniga, mille eesotsas oli Cecilia Wikström pagulaste ja migrantide tippkohtumisel, mis tipnes New Yorgi deklaratsiooni vastuvõtmisega. ja libe komisjon on protsessis osalenud päris alguses ja terve rida samme oleme meiegi astunud ja aktiivselt osalenud libe komisjon on mitmeid kohtumisi pidanud ka üleilmsete kokkulepete teemal koostöös teiste komisjonidega nagu AFET ja TEVE Euroopa Parlamendis ja ma tervitan kõiki külalisi, kes on meiega siin ja hiljem sõna võtavad. ja täna meil on võimalus, kallid kolleegid, eh, koos liikmesriikide saadikutega, ahveti komisjoni liikmetega ja paljude sidusrühmade esindajatega ja volinikuga eh, astuda sammuke edasi me tahame maksimeerida ka liikmesriikide parlamentide esindajate panuse, sest me mõistame suurepäraselt, et äh, see arutelu toimub ka liikmesriigi tasandil. jah, praktilistel põhjustel kuulamise ajal on meil kõikidesse keeltesse tõlge peale iiri keele. ja me oleme üles ehitanud oma kohtumise väga lihtsalt Äh, ja niimoodi tegeleme kahe paralleelse protsessiga. esimese istungi ajal me arutame pagulaste üleilmset kokkulepet ja teisel istungil me räägime turvalise, seadusliku ja korrakohase rände teemadel ja sellekohasest kokkuleppest. nii et äh, meie sõnavõtjad on olnud kaasatud nende kahe dokumendi koostamisse erinevatest aspektidest ja sellest dokumendist saab meie kompass edasises tegevuses. Euroopa Parlament valmistab ette resolutsiooni märtsikuus ja tegemist on protsessiga, milles me kõik osaleme selleks, et jõuda konsensusele ja tänane äh, kohtumine on tähtis panus. ja lõpetuseks ma arvan, et Euroopa Parlament peaks osalema ka konverentsil, mis korraldatakse Marokos detsembrikuus Eh, käesoleval aastal ja ma loodan, et Euroopa Parlament ka saab anda väärtusliku panuse eh, aruteludesse, mis eh, toimuvad oma õigusloomelise rolli kaudu ja seonduvad rände ja varjupaiga taotlemisega Euroopa Liidus. ja nüüd ma annan sõna Ahveti komisjoni aseesimehele Dubravka Šuitsale. palun Ahveti nimel mõned kommentaarid jah, ma tänan, Claude Moraes, ma tänan, et eh, selle parlamentidevahelise kohtumise eh, otsustasite korraldada ja suur tänu kolleegidele liikmesriikide parlamentidest, kes tulid Brüsselisse siin mõttevahetusele. mul on hea meel selle üle, et meil on nüüd võimalus põhjalikult arutada saadikutega kogu Euroopa Liidust neid üliolulisi teemasid Euroopa Parlament on toetanud kahel käel ÜRO poolt juhitud jõupingutusi, et luua üleilmne võrmustik võr-, raamistik rände ja paguluse teemadel ja oleme jälginud protsessi väga põhjalikult. see käivitus kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ÜRO pagulaste ja migrantide tippkohtumisega ja möödunud aastal eh, peeti ka konsultatsioone ja valitsustevahelised läbirääkimised just käivitusid, nii et meiegi tahaksime oma sõna sekka öelda, sealhulgas kavandame märtsikuus täiskogul vastu võtta ka resolutsiooni. ränne on globaalne reaalsus, nagu ÜRO peasekretär oma hiljutises aruandes ütles. migrantide arv on hinnangute kohaselt kakssada kuuskümmend miljonit kogu maailmas ja tõenäoliselt kasvab edasi relvakonfliktid, vaesus, kliimamuutused, demograafilised arengud ja suur lünk erinevate maailma eh, arengutasemete vahel on sundinud inimesed lahkuma kodukohast tulevikku, eh, parema tuleviku otsingutel ja ränne ei kao kuhugi seetõttu ja ükski riik ei tule üksi selle kõigega toime ja sellepärast me peame tegema koostööd teistega, et leida viise, kuidas tegeleda rändega ja sunniviisilise elukohast lahkuma äh, sunnitusega ning äh, nii, et sellest tõuseks kasu nii migrantidele, pagulastele, vastuvõtvatele ja päritoluriikidele. ja tähtis on, et kõik toimuks korrakohaselt ja seaduslikult, et et migrandid ja pagulased eh, oleksid kaitstud eh, väärkohtlemise ekspluatatsiooni eest. see on see just, eh, millega tegeleb ülemaailmsed kokkulepped nii pagulaste kui ka migrantide jaoks ja esimest korda valitsused istuvad nüüd maha, et kokku leppida leppida põhimõtetes, mille kohaselt tegeleda paguluse ja rändega üleilmselt. esialgne projekt, mis avaldati mõned nädalad tagasi, kirjeldab peamisi põhimõtteid ja kohustusi selles vallas ja ma arvan, et tegemist on suurepärase alusega valitsustevaheliseks koostööks ja ma tahaksin kuulata meie külaliste seisukohti ja samuti liikmesriikide seisukohti. ma tänan ja nagu te näete, kallid kolleegid, Ahveti komisjongi on kohal ja nemad eh, ka peavad läbirääkimisi kahe dokumendi üle. ja te teate, millised on meie külalised, kes võtavad sõna mõlemal istungil ja meie oleme pühendanud väga palju aega ja ressursse nendele teemadele. kõigepealt kõige tähtsam külaline, volinik Avramopoulos Euroopa Komisjoni volinik, kes on selle protsessiga tegelenud ka äh, algusest peale ja räägib nüüd Euroopa Komisjoni tegemistest, palun. suur tänu. aitäh, Claude, esimees lugupeetud parlamendi saadikud, lugupeetud liikmesriikide parlamentide saadikud, mul on hea meel selle üle, et me oleme täna siin arutamas seda jätkuvat protsessi, mis päädib aasta lõpul ÜRO üleilmse kokkuleppe vastuvõtmisega pagulaste kohta ning samuti üleilmse kokkuleppe vastuvõtmisega turvaliseks, seaduslikuks ja korrakohaseks rändeks. mul on hea meel, et siin on kohal ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti esindajad. tegemist on väga tähtsa hetkega rahvusvahelise koostöö vallas ja e, see, mida me teeme, jätab oma jälje tulevastele põlvkondadele. on suurepärane võimalus välja töötada laiem arusaam sellest, kuidas humaanselt ja tõhusalt hallata üheskoos rännet ja seda praegu, aga ka tulevikus Euroopa Liit etendab tähtsat osa selles protsessis. nagu te teate, möödunud nädalal ma olin New Yorgis ja kohtusin ÜRO peasekretäri Antonio Gutierrezega, samuti rahvusvahelise rände eriesindajaga proua Arboriga ning ÜRO mm, Assamblee Eh, presidendiga Slovakkiast. Nemad eeldavad, et Euroopa etendab juhtivat rolli eelseisvatel läbirääkimistel. viimase kolme aasta jooksul on Euroopa Liit tugevdanud oma koostööd peamiste partnerriikidega. meie huvides on see, et me konsolideerime üleilmset koostööd ja miks nii? esiteks, meie kodanikud soovivad, et me paremini haldaksime rännet. täiesti õiguspäraselt nad nõuavad seda meilt. teiseks, tegemist ei ole liikmesriigi või Euroopa õlul lasuva vastutusega, vaid üleilmse vastutusega ja kolmandaks, me peame olema paremini valmis tulevikuks tõepoolest, meil võivad tulevikus ees seista ka teistsugused kriisid, aga me ei tohi enam olla nendeks mitte valmis, aga neli aastat tagasi nii juhtus. Euroopa oli äkki silmitsi pretsedenditu olukorraga ega olnud valmis sellega rinda pistma. nii et väga ajakohane on sellega tegelemine ka Euroopa seisukohast, sest äh, olukord on endiselt habras ja meil on vaja tugevdada oma valmisolekut. nüüd mõlema kokkuleppe puhul tuleb meil leida hea tasakaal, äh, samasugune, nagu me oleme oma kõikehõlmavas rändepoliitikas saavutanud. lähenemisviis, mille me oleme välja töötanud üheskoos Euroopas viimase kolme aasta jooksul on hakanud tulemusi tooma. aastal kaks tuhat seitseteist saabunute number on eh, kaheksakümmend protsenti madalamad kui aastal kaks tuhat neliteist kriisieelselt. Euroopa Liidu välispiirid on paremini kaitstud ja paremini valvatud ja e, elamistingimused e, migrantidel kolmandates riikides on ka paranenud tänu meile, eriti Türgis. ja varjupaigataotluste arv on viiskümmend protsenti langenud ning liikmesriigid on läbivaatamisprotsesse kiirendanud. me oleme ka e, illegaalsed immigrandid kiiremini tagasi suutnud saada, saata ja meie kogemused peavad ka kajastuma tulevastes kokkulepetes. samas arutelu ülemaailmsete kokkulepete üle on ka võimalus, et muuta rändealast narratiivi Euroopas ja ka ülemaailmselt. ja ma tahaksin rõhutada seda, kuivõrd ma loodan teie peale Euroopa Liidu Parlamendi saadikutele, samuti liikmesriikide parlamentide saadikutele, eh, et te edastaksite sõnumid Euroopa kodanikele rände kohta, nii et need tuginevad faktidele ja mitte müütidele. ja ma jagaksin teiega eh, ka mõningaid mõtteid mõlema ülemaailmse kokkuleppe kohta. ma alustan ülemaailmse kokku, ülemaailmsest kokkuleppest pagulaste kohta sunniviisiliselt eh, lahkuma sunnitud inimeste hulk maailmas on eh, pretsedenditult suur, kuuskümmend viis koma kuus miljonit inimest. pagulaste saatus, see muut-, on muutunud hullemaks viimastel aastatel ja nüüd edukas kokkulepe nende jaoks on hädavajalik. Euroopa Liit on endiselt valmis tegelema ka sunniviisilise kodust lahkumise põhjustega, ära hoidma uued konfliktid ja lahendama olemasolevad konfliktid. aga kui me põhjustega tegeleme, siis see nõuab aega Äh, äh, Süüria näiteks. väga kaua võtab olukorra stabiliseerumine aega seal selleks kulub aastaid. samas on vaja ülemaailmselt reageerida ja teha seda solidaarselt selleks, et rekordarvul äh, Süüriast lahkunud inimeste probleemidega tegeleda selline ülemaailmne pagulaste kokkulepe peab andma jätkusuutlikke lahendusi selleks, et üheskoos paremini olla valmis ära hoidma, reageerima ja haldama inimeste voogusid, kes põgenevad sõja ja jälitamise eest. ülemaailmne kokkulepe peab ka paremini jagama ära kohustused riikide vahel. Euroopa Liit täiel määral toetab seda eesmärki tuginedes oma kogumist, kogumustele viimastel aastatel, me teame, et on vaja luua kriisidele vastupanemise mehhanismid, kaitsmaks inimesi nii Euroopas kui ka partnerite juures väljaspool Euroopat. Euroopa täidab oma kohustusi siin. aastal kaks tuhat kuusteist kuussada seitsekümmend kaks tuhat inimest said kaitsestaatuse Euroopas. seitseteist. Euroopa Liidu liikmesriigid on andnud kaitse kolmesaja kaheksakümne kahele tuhandele inimesele, afgaanile, süürlasele, iraaklasele. samas teised riigid, eriti Lähis-Idas ja Aafrikas võtavad vastu isegi suuremal arvul pagulasi. ja meie kohustus on ja meie huvides on toetada neid. Euroopa Liidu Türgi deklaratsioon on hea näide sellest, kuidas me saame toetada riiki, kes annab peavarju üle kolme miljonile pagulasele. Euroopa Liit on aidanud kaasa äh, pagulaste toetamiseks Türgis. kolm miljardit eurot on eelarve ja see on, hõlmab praktilist abi, humanitaarabi, tervishoidu, haridust, munitsipaalinfrastruktuure ja sotsiaalmajanduslikku abi pagulastele ja vastuvõtvatele kogukondadele Türgis. põgenenud sõja jalust liiguvad inimesed edasi riigist riiki, kuni nad leiavad peavarju, mis on ohutu. pagulaste toetamine naaberriikides on peatähtis selleks, et ära hoida, et inimesed asuvad pikale ja ohtlikule teele ning satuvad halastamatute inimkaubitsejate ja smugeldajate küüsi ma tervitan kõiki mehhanisme, mis on kirjas esialgses projektis selleks, et koordineerida riikide jõupingutusi, kes peavad toime tulema suurel arvul pagulaste ja põgenikega. meil on vaja ka eh, suurendada õiguspäraseid marsruute ja sellega vähendada survet mõnedele riikidele. viimasel kahel aastal on Euroopa oluliselt siin edasi liikunud rakendades Euroopa ümber äh, asustamiskava aastast kaks tuhat viisteist Euroopa Liidu Türgi deklaratsioon märtsis kaks tuhat kuusteist on võimaldanud kahekümne seitsme tuhande põgeniku ümberasustamist, aga me tahame minna sellest kaugemale ja ümber asustada viiskümmend tuhat inimest järgmisel kahel aastal nüüd äh, üleilmse kokkuleppe kohaselt rohkem ja rohkem riike kogu maailmas peaksid tegelema ümberasustamisega. ma kahetsen, et USA on lahkunud üleilmsest kokkuleppest üks suur-suur riik, kellel on pikk ja püsiv ümberasustamise traditsioon, kes on olnud väga positiivseks näiteks varasemal ajal kõikidele riikidele. ma toetan operatiivmeetmeid, mis on välja pakutud äh, vastuvõtu vallas. koordineeritum lähenemisviis on väga oluline meie kõige, kõigi julgeolekule. korralik äh, uustulijate läbiskriinimine ja andmebaaside kasutamine on oluline, et paremini hallata rändevoogusid ja hinnata inimeste vajadusi see on ülioluline. tuvastada kaitsetud äh, migrandid, eriti lapsed ja äh, tagada neile, neile kohandatud äh, kohtlemine ja ülemaailmne kokkulepe pagulaste kohta samas näitab, et me ei saa olla äh, tegevuseta, kui kõneks on meie tulevik. jah, üheskoos me oleme vaeva näinud, et pagulasi toetada ja naaberriike toetada, kes on mõjutatud Süüria konfliktist, aga see konflikt ei ole läbi paraku. ja rohingade kriis näiteks meenutab meile, et teisedki paralleelsed kriisid on tekkimas maailmas, milleks me peame valmis olema. ja nüüd ma tulen eh, üleilmse kokkuleppe juurde, mis puudutab rännet. jah, eh, väga palju inimesi põgeneb konfliktitsoonidest ja sellepärast me ei tohi unustada, et suurem inim-, hulk, suur hulk inimesi samas, kes on liikvel, ei põgene konfliktipiirkondadest vaid liikuvus on midagi, mis on iseloomulik täna ja homme, tulevikus. ja kui ajaloolased hakkavad seda eh, meie ajastut kirjeldama, siis pane tõenäoliselt kui inimeste liikumise ajastut. Eh, ja asi ei ole selles, kuidas sellele protsessile piir panna, vaid kuidas hallata seda üheskoos. kaks tundi tagasi ma kohtusin äh, kahe eh, autoriga, kes on koos töötanud selle ülemaailmse kokkuleppe kallal, mis puudutab turvalist seaduslikku ja korrakohast rännet ja ma tänasin neid selle tasakaalus teksti eest, mis on heaks aluseks eelseisvatel läbirääkimistel. ja ma jagasin nendega oma seisukohta, et üleilmne kokkulepe osutub tõhusaks ainult siis, kui seal selgelt lüüakse lahku eh, seaduslik eh, ränne ebaseaduslikust. ja kõik riigid peavad eh, seda mõistma seoses ülemaailmse kokkuleppega, et esiteks vastuvõtvad riigid peavad lubama inimesi oma territooriumile, teiseks teele saatvad riigid peavad tagasi võtma omaenda kodanikud, kes ebaseaduslikult on lahkunud. ja me ei saa ignoreerida protsesse, eh, aga me ei saa ka majandust ignoreerida. Eh, seaduslik majanduslik ränne on midagi, mis aitab meil ka hõlpsamini rännet hallata ja kui me teeme seda hästi, siis tulemuseks võib olla positiivne mõju meie majandustele, meie koda-, ühiskondadele. see on hea nii päritoluriikidele kui ka migrantidele endile. ja sellepärast me töötame koos liikmesriikidega, et eh, koostada pilootprojektid, mis on sihipärased ja suunatud seaduslikule sisserändele teatud kolmandatest riikidest ja samas majanduslik olukord vastuvõtvates riikides ja integratsiooni suutlikkus on ka, millega peab arvestama. samuti sotsiaalmajanduslik olukord päritoluriigis peab olema tähelepanu all. me peame tõsiselt suhtuma ka võitlusse illegaalse tööhõive vastu ja samas tagama, et et inimväärne töö on midagi, eh, mis tagatakse legaalselt meie territooriumile tulnud migrantidele ja olgem ausad ja realistlikud ja pragmaatilised seejuures. Need, kellel ei ole õigust jääda, peavadki võimalikult kiiresti tagasi saadetama. meie kodanikud öö, eh, ootavad seda meilt. ja me saame Äh, äh, olla külalislahked nende vastu, kes vajavad meie külalislahkust, ainult sellisel juhul, kui seda külalislahkust ei kuritarvita need, kes, kellel, kes seda ei vääri. Äh, ülemaailmne kokkulepe tegeleb ka põhjustega, mis rändel on ja rahvusvaheline arengukoostöö on siin peatähtis. ja on vaja selgelt sõnastada kohustused eh, teile saatvatele riikidele, et nad võtaksid oma kodanikud tagasi. Euroopa on juba eh, ühenduses eh, Bangladeshi, Guinea, Etioopiaga ja teiste kolmandate riikidega, et tagasivõttu nendega arutada. ja rände üleilmne kokkulepe peab toetama ja tugevdama seda edasiliikumist. ja lõpetuseks me peame eh, leppima tõsiasjaga, et need, kes on saabunud, et jääda, ükskõik, kas siis tegemist on pagulaste või teiste seaduslike migrantide gruppidega, peavad leidma oma koha meie ühiskonnas eh, integratsiooni investeerimine on meie sotsiaalsetes, aga ka majanduslikes huvides, kui me tahame, et meil oleksid ühtekuuluvad ühiskonnad tulevikus. kallid kolleegid, aega ei saa raisata. ja need kaks kokkulepet tulevad väga õigel ajahetkel. ja tahaksin Claude'i tänada selle tänase kohtumise korraldamise eest. tegemist on olulise ajaloolise hetkega. me peame olema julged ja auahned, kui vaatame tulevikku, seda nii poliitilises plaanis, operatiivses kui ka rahalisest küljest. Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad eh, kõnelema ühe häälega rahvusvahelisel areenil, et jõuda eh, auahne kokkuleppeni veel enne aasta lõppu mõlema pakti osas. me tahame eh, kokku leppida ülemaailmselt, kuidas eh, kogu maailmas eh, rändega ja pagulusega tegeleda. ja ma kutsuks teid kõiki üles viljakalt ja konstruktiivselt dialoogi pidama valitsustega kahe kokkuleppe üle. ja mina hoian Euroopa Parlamenti kursis, nagu ma alati teid kursis hoian arengutega, mis toimuvad läbirääkimistel New Yorgis ja hea meelega tulen tagasi teie juurde selle tähtsa küsimuse arutamiseks. suur tänu tõepoolest, äh, volinik Dimitris. Ähm, te andsite väga hea ülevaate sellest ja tõesti rõhutasite, kui olulised need teemad on ja seda väga kokkuvõtvalt ühtlasi see rõhutab ka seda, kui olulised mõlemad üleilmsed kokkulepped on ja aitäh selle kõne eest. aga nüüd läheme esimese osa juurde, äh, enne kui jõuame liikmesriikide parlamentide esindajate juurde, äh, pean avaldama oma head meelt selle üle, et meil on äh, vabaühendustest ja ÜRO-st esindajad ning paluksin nad siia ette laua juurde ja ühtlasi taaskord tänan veel kord volinikku ja tema meeskonda, aitäh teile! head kolleegid, teeme minutilise pausi ja siis saavad kõnelejad oma kohad sisse võtta. So colleagues as um... niisiis, kolleegid, selleks, et mitte aega raisata, alustan juba sissejuhatamisega eh, sel ajal, kui kolleegid siia veel istet võtavad. Okay, so welcome to all of you. niisiis, eh, tere tulemast kõigile. see esimene osa koosolekust pärast kõnesid saavad sõna nii Euroopa Parlamendi liikmed kui ka rahvusparlamentide liikmed. seda lii-, Euroopa Parlamendi poolt kõnelevad eelkõige kaasraportöörid Roberta Metsola ja Cecilia Kienge, kes on selle teemaga tegelenud, aga enne seda veel äh, on mul hea meel tervitada meie külalisi, kes saavad väljendada oma seisukohti seoses üleilmsete kokkulepetega. ja mul on väga hea meel, et need inimesed on olnud sellesse protsessi kaasatud, see ei ole esimene kord, kui nad on kohale tulnud ja loomulikult mul on nende panuse eest alati hea meel kõigepealt härra Volker Türk, kes on ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametikaitse ülemvoliniku asetäitja, järgmiseks Leonor Nieta Leon, kes on Euroopa Komisjoni ECO strateegiaüksuse juhataja, siis Aspasia Papadolopulo, kes on EKRE vanempoliitika ametnik ja ka isa Fabio Baggio on kohal, kes on Pühatooli rändajate ja pagulaste küsimuste üksuse riigisekretär. Äh, isa Baggio, tere tulemast äh, taas kord, et et äh, aitäh, et te olete ka siia tulnud uuesti jälle. tuletan teile meelde, kolleegid, et äh, New Yorgi deklaratsioon ja täpsemalt selle äh, kavandi nullvariant, nii-öelda zero draft, on valmis, järgmises osas kõnelevad ka mõlemad ähm, suursaadikud, aga see nullvariant kavandist on aluseks äh, aruteludele, edasistele aruteludele ning see koosneb kahest osast. mõlemad kõn-, mõne, mõlemale teemale pühendavad aega kõik kõnelejad ja siis pärast seda saab toimuda arutelu, aga aega kulutamata annangi kõigepealt sõna äh, härra Volker Türkile, ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametist. kõneaega kümme kuni viisteist minutit ja sooviksime siis kuulda, milline on UNHCR-i lähenemine aitäh, eh, esimees härra Moraes, eh, aitäh ka parlamendiliikmetele, tervist, daamid ja härrad, mul on hea meel teie kui parlamendisaadikutega kõnelda täna nii olulisel teemal, millega Euroopa ja tegelikult kogu maailm silmitsi seisab erinevatel viisidel ning minu meelest on hea, et me saame loota teie, nii teie isiklikule toetusele, aga eelkõige Euroopa Parlamendi ja ka liikmesriikide parlamendi toetusele. ma tean isegi seda, et parlamentide vahelisel tasandil on kaasa räägitud nii rände kui pagulaste teemadel loomulikult tahaksin ma keskenduda üleilmsele kokkuleppele pagulaste valdkonnas ja enne, kui lähen teema juurde, räägiksin laiemalt natuke kontekstist. osaliselt kuulsime juba volinik Avramopolose suust, aga mina tahaksin rääkida ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti vaatevinklist ja oluline on tõesti seda konteksti, eh, seda üleilmset konteksti mitte unustada, kui me läheme üksikasjade juurde. me oleme näinud seda, kui keerukaks eh, on viimaste aastate jooksul läinud sunniviisiline kodudest lahkumine, see tuleb välja nii arvudest, aga see tuleb välja eh, ka ainuüksi selle kaudu, kui välja veninud äh, on see protsess ja kui, kui palju on neid inimesi, kakskümmend kaks koma viis miljonit inimest on põgenenud eh, erinevate inimõiguste rikkumiste, tagakiusamise muu eest. täiendavalt me näeme, et on olemas puutumus selliste teemadega nagu näiteks kliimamuutused ja keskkonna kahjustumine. ja ehkki me ei või väita, et tegemist on otsese rände lähtepõhjusega, siis roll tegelikult Aafrika neemel, Etioopias, äh, Somaalias näiteks on olemas sellel ja seda teemat ei tohi unustada. eelkõige on see oluline just Euroopa arutelus, et ähm, ei tohiks unustada seda, et need riigid, mida, mis, mida see kõige rohkem puudutab, ei asu Euroopas. kaheksakümmend neli protsenti nendest riikidest on maailma kõige kehvemas olukorras riigid, millel on oma probleemid arengu mõttes, aga näiteks Ugandasse on mitu miljonit inimest Lõuna-Sudaanist tulnud ja kujutage ette, mida see tähendab nende kogukondade, selle kohaliku taristu jaoks, ehm, kuidas humanitaarreaktsioon korraldada sellisele liikumisele veel statistikat, kuuskümmend protsenti kõigist pagulastest on tegelikult äh, umbes kümnes suuremas vastuvõtvas riigis, mis tegelikult ilmestab seda, mm, missuguse tasakaalutusega maailmas tegemist on. ja loomulikult ei puuduta teema ainult pagulasi, vaid ka sisepõgenikke, mm, neid on praegu umbes nelikümmend kolm miljonit, pluss on ka umbes kümme miljonit kodakondsuseta isikut ning kuulsime just ka volinik Avramopolose suust eh, Myanmari ja Bangladeshi puhul, eh, seal on nüüd seitsesada tuhat rohingja pagulast, kes on Myanmarist põgenenud Bangladeshi, eh, ka see on ju tegelikult ähm, selle tulem, et isikud on olnud kodakondsuseta ja neid on taga kiusatud, lisaks muidugi ka teistele tõsistele rikkumistele. just selle tõttu tuhande üheksasaja neljakümne kuuendal aastal üks esimene ähm, Peaassamblee resolutsioonidest ütles, et paguluse küsimused on rahvusvahelise tasandi küsimused, nad on loomult rahvusvahelised ja nende lahendamiseks on vaja rahvusvahelist koostööd ning see mm, oli ÜRO-s juba väga varases faasis teadvustatud. väga vara saadi aru, et selles küsimuses, pärast neljakümne kuuendat aastat juba saadi aru, et äh, paguluse küsimustes on tekkinud selline tugev õiguslik ja operatiivne raamistik, mis toetab ka pagulaste vajadusi ning me ei ole seda näinud mitte ainult juriidilisel või operatiivsel tasandil, aga loodud on ka institutsioone, näiteks UNHCR või siis ka äh, Palestiina jaoks loodud amet. ning viimane äh, iteratsioon sellest loomulikult on New Yorgi deklaratsioon, mis on käivitanud ka kaks protsessi ja kaks nii-öelda toodet, üks kokkulepe siis pagulaste kohta ja teine rände kohta. pagulaste puhul siin võib rääkida natuke sellisest hübriidist, sest ülemvolinik oli see, kelt paluti sel aastal luua praktilise rakendamise äh, pinnalt, lähtudes äh, riik, rääkides olevast olukorrast ja saadud praktikast, lähtudes ka sidusrühmadega konsulteerimisest, nii liikmesriikidega konsulteerimisest, vabaühendustega, parlamentääridega, ähm, kogukondadega konsulteerides, et selle kõige pinnalt peaks pagulaste ülemvolinik välja tulema teksti ettepanekuga. ja nüüd me oleme jõudnud selle protsessi viimasesse kolmandikku, me oleme võtnud õppust kolmeteistkümnest riigist, kus CRF-i on rakendatud, meil on ka konsultatsioonide tulemused Genfist olemas, meil toimusid ka piirkondlikud konsultatsioonid ning eh, loodud on üleilmse kokkuleppe, pagulaste üleilmse kokkuleppe kavandi nullvariant, zero draft, ja see on nüüd selles faasis, kus suheldakse liikmesriikidega, teiste mm, sidusrühmadega, eesmärgiga tagada, et see üleüldine kokkulepe mm, pareneks, et võetakse arvesse neid kogemusi, mis liikmesriikidel on ja seal peab kajastuma ka see tahe, mida väljendas äh, Äh, volinik Avramopoulos ja mida väljendate ka teie, et äh, tuleb teha edusamme, aga nüüd küsimus, et mida see pagulasi käsitlev üleilmne kokkulepe endast kujutab? mis selles nullvariandis praegu on eesmärk, on saada üle ühest põhilisest lüngast, mis praegu eksisteerib ja see puudutab vastutuse jagamist rahvusvahelisel tasandil tegemist on ühe keerukama teemaga, millega on aastate jooksul silmitsi seistud ja seda tegelikult mainitakse viiekümne esimese aasta konventsiooni preambulis, aga eh, seda ei ole üksikasjalikult lahti kirjeldatud. mainitakse lihtsalt vajadust rahvusvahelise koostöö järele, aga seda, kes selle eest vastutab või kuidas seda korraldatakse, seda ei ole eh, sõnaselgelt eh, öeldud antud dokumendis. aga me lähtume aastatepikkusest praktikast, seda praktikat on peaaegu seitsekümmend aastat, ehk siis üleilmne kokkulepe peaks võtma kokku need toetusmeetmed, mida on vaja nendel riikidel, mida teema eriti mõjutab, näiteks seoses suurte ähm, rändevoogudega, vaadake näiteks Bangladeshi, Tansaaniat, ähm, olgu see siis suure rändevoo tõttu või siis kauakestnud olukorra tõttu äh, siinkohal me räägime siis näiteks viie koma kolmest miljonist Süüria pagulasest ja Süüriaga piirnevatest riikidest. ning eesmärk on äh, suhelda äh, paljude riikidega. sageli on nõnda, et äh, teatud nii-öelda doonorriigid, Euroopa Liit, tema liikmesriigid mängivad väga tähtsat rolli, aga selle kokkuleppega minnakse ka teiste teemade juurde, näiteks ümberasustamise juurde äh,, Ehm, ja ümberasustamine on väga oluline teema, mida on vaja tõtt-öelda mitte ainult Euroopa kontekstis, vaid see peaks olema ülemaailmne vastutuse jagamise vahend. lisaks me tahame jätkata tööd ka äh, humanitaararengu raamistiku ümber, meil on näiteks Maailmapangaga olnud hea kontakt siin, aga me tahame eriti tagada seda, et kui pagulased jäävad ehm, mingisse pikemasse olukorda, siis tuleb tagada, et isikutel oleks juurdepääs näiteks haridusele, tervishoiuteenustele. et neid pakutaks mitte ainult pagulastele, aga ka vastuvõtvatele kogukondadele. ehk siis eh, kriisid tuleb muuta võimalusteks, sealhulgas ka arengu vaatevinklist eriti proovitakse keskenduda lahenduste leidmisele, nagu te teate, lahendusi ei ole väga ähm, kergesti leitud, eriti vabatahtliku taaspöörd-, tagasipöördumise kontekstis, aga äh, kuulsite ka peasekretärilt endalt, et rõhk läheb nüüd äh, ennetamisele, rände lähtpõhju, lähtepõhjuste lahendamisele äh,, ning tõepoolest, see kujutaks eh, endast paremat olukorda, kui rahvusvaheline kogukond suudaks eh, just nende teemadega tegeleda. pagulasi käsitlev ÜRO üleilmne kokkulepe ei oleks äh, õiguslikult siduv, aga see oleks siiski märkimisväärne, sest kui selle võtavad vastu sada üheksakümmend kuus riiki, siis see oleks tohutu samm selles mõttes, samm edasi, äh, selles mõttes, kuidas rahvusvaheline kogukond suhestub nende riikidega, keda sellised kriisid mõjutavad. ning kui nüüd tulla teie töö juurde, teie kui parlamendisaadikute töö juurde, siis kui tohin välja pakkuda, siis meie jaoks oleks väga kasulik tagada, et äh, tugevalt väljendataks toetust. selles mõttes, et ähm, see rahvusvaheline loomus pagulaste puhul äh, on midagi sellist, mida tunnustatakse ja et Euroopa on selle teema lahutamatu osa, Euroopa mängib keskset rolli nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu institutsioonide, komisjoni näol ja ühtlasi tuleb tagada, et oleksid etteaimatavad hästi rahastatud vahendid olemas, ma tean, et teie parlamendi liikmetena Euroopa Parlamendi liikmetena loomulikult teostate eelarve järelevalvet näiteks mitmeaastase finantsraamistiku ümber ning me tahame tagada, et komisjoni käima lükatud protsessid kestaks ning eh, see rahaline toetus peab olema eh, kestev. sest kui me mõtleme nendele sõnumitele, mida me oleme näiteks suurtelt vastuvõtvatelt riikidelt kuulnud, eh, siis nad ütlevad, et jah, mõtted kõlavad küll hästi, aga kuna need riigid kannavad kõige suuremat koormust, siis nad tahavad ka rahvusvaheliselt kogukonnalt rohkemat tuge ning kui teie saate midagi teha rahastuse eh, prognoositavuse heaks, võttes arvesse siis eh, seda, et eh, inimesed on sunnitud kodudest lahkuma, siis see, see kindlus oleks väga teretulnud. ning loomulikult jah, ümberasustamise küsimus äh, ümberasustamise puhul me oleme tegemas alles esimesi samme, need arvud on tegelikult märksa madalamad, kui nad peaks olema, see ei puuduta ainult Vahemere keskosa rändeteed, vaid seda tuleb arvesse võtta ka äh, olukord, kon-, Aafrika olukorra kontekstis kõige haavatavamad isikud peavad saama äh, viisi kolmandatesse riikidesse, ohutustesse tingimustesse saada ümber asustatud ja ma loodan tõesti, et see ei puuduta ainult mõnda tuhandet inimest, vaid sellest saaks ikkagi mitmeaastane programm ja ümberasustamine peaks olema solidaarsuse signaal nendele riikidele, keda see probleem mõjutab ning loomulikult Euroopa ühist varjupaigasüsteemi arutate te ka siin äh, Mm, ÜRO üleilmne kokkulepe seda teemat ei puuduta otseselt, aga igasugune väline solidaarsus eh, puudutab Euroopa ühist varjupaigasüsteemi ju ka, ehk siis need asjad on omavahel seotud. Mm, kui mõelda nendele mehhanismidele, millega teie tegelete, näiteks ümberpaigutamine, eh, siis tekivad ka teemad, et, et kuidas seda solidaarsust väljendatakse ja minu meelest oluline on see, et Euroopa-poolne sõnum oleks selline, et juba hartast tulenev õigus saada varjupaika on midagi sellist, mida nähakse Euroopa Liidu keskse väärtusena ja te süstiksite seda mõtet nendesse aruteludesse. ehk siis me jätkame nende konsultatsioonidega äh, järgnevate kuude jooksul me loodame jõuda tekstiga juulikuuks ühele poole, teksti ettepanekuga ja ma loodan, et see tasakaalu leidmise küsimus ühelt poolt selle vahel, et dokument on vabatahtlik, aga teisalt, et on vaja ähm, et kohustusi võetakse endale selleks, et aidata neid riike, keda see probleem eriti mõjutab. ehk siis tuleb leida tasakaal, tuleb leida need mehhanismid nende tulemuste saavutamiseks ja ma kinnitan teile, et see saab olema järgnevate nädalate ja kuude jooksul üheks raskemaks küsimuseks. me loodame Euroopale, me loodame teile kui parlamendisaadikutele, mm, et te jätkate oma tugevat rolli selles valdkonnas. suur tänu! suur aitäh teile, härra Türk ja suur tänu selle eest, et jagasite meiega ÜRO perspektiivi. tahtsin öelda riiklike parlamentide liikmetele, kui te soovite sõna saada, siis täitke need formularid. üsnagi paljud on juba sõnasoovi väljendanud. olgem seega ettevaatlikud, sest eh, peame peame lõpetama kell kuusteist viisteist praeguse paneeli aga ühesõnaga ikka, kui te olete kahe, üle kaheksa minuti rääkinud, teid niikuinii keegi enam ei kuula. niisiis, kui te ei ole veel esitanud sõnasoovi, siis ma, eh, siis ma eh, panen nimekirja nüüd kinni. ma näen, et tõstetakse neid eh, roosasid paberid üles, andke need palun saali teenindajale järgmisena saab sõna proua Nieto Leon. ma siin pean äh, loengut kaheksa minuti kohta, aga eks te võite pisut pikemalt ka rääkida. kallid äh, parlamendiliikmed, äh, paneeli liikmed, suur aitäh, et Euroopa Komisjoni esindajale sõna äh, annate, tahaksin eelkõige heaks kiita kõiki neid algatusi, nagu ütles volinik Avramopoulos. arvan, et algatus tänane kohtumine äh, korraldada on väga õigeaegne pärast seda, kui kaks null äh, kompakt sõlmiti. ma sooviksin nagu volinik Avramopoulos äh, kõrge esindaja ütlesid, et äh, me, on vaja euroopalist äh, toimivat kokkulepet äh, globaalse kompakti raames, mis puudutab kokkulepet, mis sõlmiti kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal immigrantide ja pagulaste küsimustes, oli suur samm edasi ning selle avaldusega seoses lubas rahvusvaheline kogukond jagada rohkem vastutust, et pagulasolukorraga toime tulla. praegusel hetkel pagulusi, pagulaste immigrantide arv väheneb praegusel hetkel, kuigi nad võivad taas eh, tõusta seoses eh, globaalsete konfliktide levikuga. meil on see aga suurepärane võimalus parandada et Eh, pagulasprobleemidele reageerimise tõhusust ja kiirust. oleme juba eh, kaua olnud pagulaste ametiga koos eh, tegutseja ning oleme reageerinud üritades lahendada ühes ÜRO-ga olukorda kodudest lahkunud inimeste olukorra leevendamiseks Türgis, Keenias, äh, Jeemenis, Iraagis. ja need on vaid mõned näited. ma sooviksin tõesti kasutada ähm, võimalust, et äh, et esile tõsta ka nende riikide kingutusi, kes on vastu võtnud tohutul arvul pagulasi. mis puudutab finantseerimist, äh, siis Euroopa Liit on välja töötanud ka Eh, uued tegevuskavad neis valdkondades kaks tuhat kuusteist aprillis võttis eh, komisjon vastu teatise sunnitult eh, lahkumise kohta seoses humanitaartippkohtumisega Istanbulis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta mais. selle põhjuseks oli aastatepikkused kogemused riigisiseste pagulaste ja välispagulaste olukorra lahendamisel. oluline eh, on see, et senised lahendused ei olnud enam jätkusuutlikud. ning teatis eh, andis suuniseid selle kohta, kuidas Ähm, pagulusolukorda mitte asjatult pikendada ja see tähendab seda, et tuleb ühendada humanitaarabi poliitiliste tegevustega ning teha, luua sidemed pagulaste ja vastuvõtjate vahel. meil on vaja välja töötada meetmed, et äh, kodudest lahkunud inimesed saavad väärikalt elada, mitte äh, konfliktis vastuvõtt-, haavatavate kogukondadega. praegusel hetkel me töötame välja kommunikatsioonimeetodeid erinevates äh, valdkondades, mis on üsnagi kooskõlas äh, pagulasraamistikuga äh, ning mis puudutab globaalset lepet pagulaste osas, siis ma ei hakka kordama seda, mida volinik juba ütles ma sooviksin teha lihtsalt mõned üldised märkused. kõigepealt Euroopa eh, Liit tunnistab pagulaste ameti, ÜRO pagulaste ameti jõupingutusi konfliktide levimise vastu võitlemisel ning eh, ma sooviksin kasutada eh, juhust, et tänada pagulaste ametit kõige sellest, mis nad teinud on. teiseks, Euroopa Liit leiab, et eh, pagulaste õiguste harta eh, vastuvõtmine peaks olema lahutamatu osa eh, rahvusvahelisest leppest. peale selle meil oleks olema ülevaatlik informatsioon, mis aitaks meil adekvaatselt reageerida, nagu seda mainis ka volinik. mis puudutab tegevuskava, siis me toetame tegevusele tuunatud, suunatud ähm, tegevuskava. meil on vaja äh, pikka, äh, pikaajalisi reageerimisvõimalusi, rahvusvahelist koostööd, solidaarsust, erinevate osapoolte kaalamist ning teostatavad lahendused on võtmetähtsusega, mis peaks äh, globaalses kokkuleppes sees olema järgnevatel kuudel kavatseb Euroopa Liit osaleda konstruktiivselt eh, aruteludes, mis toimuvad ning me loodame tõesti, et kõik see toob kaasa eh, globaalse pagulaste teemalise kokkuleppe sõlmimisele, mis on oluline instrument, nagu volinik Avramopoulos seda ütles. sest meil on praegu seda vaja rohkem kui kunagi vahem, varem. suur aitäh! ma eh, loodan, et ma ei rääkinud liiga pikalt, isegi vähem kui kaheksa minutit no ma arvan, et seitsme, eh, seitsme minutiga ütelda sama palju, kui suudate kaheteistkümnega nagu öelda, ma näen, kuidas saalis eh, tukkuma jäädakse. ning eh, ma ei hakka ise kokkuvõtteid tegema, järgmisena saab sõna proua Papadopolu. Gentlemen, thank you for inviting me to this um, aitäh, et kutsusite mu esinema siia parlamentide vahelisele kohtumisele täna. jah, tahan jagada mõningaid mõtteid teiega. ja just vabaühendus toetab neid mõtteid, sest ka nendega on konsulteeritud seoses läbirääkimistega Genfis. me mõistame, kui suuri jõupingutusi on teinud ÜRO pagulasamet, et koostada see ülemaailmne kokkulepe ja äh, Eh, väga hea on, et ka eh, kogu möödunud aasta jooksul olid vabaühendused sellesse protsessi kaasatud. ja me tunnustame ka Euroopa Liidu kaasatust alates nõukogu New Yorgi deklaratsioonist kuni CRRF temaatiliste aruteludeni välja. ja tulemuseks on eh, humanitaar- ja arengutoetuse kasv vastuvõtvates riikides ja nüüd äh, es-, järgne projekt äh, tegevuskava kohta hõlmab pea kõiki olulisi teemasid ja on näha sellist positiivset nihet lähenemisviisis, et äh, sellistest pagulaslaagritest ja hoolekandest on nagu nihe toimunud just kaasamisele ja ähm, toetus, toetatakse vastuvõtvaid kogukondi ja enese pealelootmisele pannakse suuremat rõhku. ja need on nüüd konsolideeritult kajastamist leidnud põhimõtetena ning kaasatud on ka mitmed arenguabi andjad, nagu näiteks Maailmapank ja teised asutused ja see on väga palju tõotav, aga samas, kui me tahame, et üleilmne kokkulepe tõesti muudaks rahvusvahelise kogukonna lähenemisviisi kaitsele ja me loodame, et nii juhtub, siis on vaja veel kahte asja ja tahaksin juhtida tähelepanu nendele kahele aspektile ja kõigepealt on vaja, et üheskoos äh, me oleme auahned, koostame raamistiku ja seame eesmärgid ja teiseks, tegevus peab olema operatiivsem ja suuniseid andma riikidele selle kohta, kuidas tegeleda selliste suuremahuliste voogudega ja pakkuda lahendusi kogu maailmas ja nendest kahest asjast ma räägiksin. kõigepealt see kollektiivne auahnete eesmärgide seadmine. tuleks tagasi üleilmsete kokkulepete eesmärkide juurde, härra Türk juba rääkis nendest, et tähtis on täita see pidev lünk, mis on pagulaste kaitsmisel rahvusvahelises süsteemis praegu ja tagada ka prognoositav ja õiglane vastutuse jagamine. selline globaalne vastutuse jagamine on kõige-kõige olulisem ja lisandväärtus kõigepealt ideaaljuhul mm, tuleks ära defineerida, et mis on äh, see kohustuste õiglasem jaotamine, millised on need kohustused ja kuidas kõik praktikas hakkab olema. vastuvõtt äh, samuti äh, toetavate kogu kogukondade toetamine, kes vastu võtavad pagulasi, konkreetsed kohustused ümberasustamise vallas, need on juba olemas, aga tähtis on, et rohkem riike oleksid osalised selles. ja rohkem peaks olema mm, sellist kindlat kõneviisi ja vähem tingivat kõneviisi ja on vaja julgustada riike kohustusi võtma. jah, ma tean, et vabaühendused on seda juba rääkinud Äh, ja korduvalt rääkinud. ja teine asi, et meil oleks globaalne ulatus, sest praegu räägitakse huvitatud riikidest ainult ja see ei tähenda seda, et tõesti kollektiivne oleks kogu vastutus, et rohkem ja rohkem riike osaleksid. ja enamik äh, maailma pagulastest ikkagi leiab varjupaika arenguriikides, samas Euroopa äh, riigid äh, ja arenevad riigid on ka vastuvõtvad riigid. arenenud riigid on ka vastuvõtvad riigid äh, ja peavad vastutust kandma. siis niimoodi kollektiivselt on vaja tegutseda. Äh, ja kolmandaks on vaja uuesti kinnitada, et on õigus varjupaigale, mitte tagasisaatmisele ja hüppese kaitsmise pool on, vajab suuremat rõhutamist ja juurdepääsu õiguskaitsele eh, ja inimõiguste kaitse ja õigustele juurdepääs on väga tähtis ja võib-olla viidata sellele rohkem, preambulas tehakse seda, eh, viidatakse Genfi konventsiooni ja selle protokollide ratifitseerimisele kõigi riikide poolt. tähtis on, et ka põhitekstis sellest räägitaks ja see on see kollektiivne auahne lähenemisviis ja teiseks operatiivsem peaks olema tekst. see esialgne projekt on hübriid, mis on kokku pannud põhimõtted ja tegevussuunised ja võib-olla oleks kasulikum see, kui revideeritud variandis, millega juba tegeldakse, oleks ikkagi pigem tegemist operatiivsete suunistega, et riigid teaksid, mida teha, kui sellised suured rändevood eh, tulevad ja samuti ajakavad alates kohe vahetust reageeringust kuni keskpika ja pikema tegevuse juurde, erakorraliste olukordade planeerimine, selgeid suuniseid kõigeks selleks. Eh, ja kogu ühiskonnapõhine lähenemisviis, see on olnud eh, moto kui me arutasime CRRF-i. ja võib-olla seda peaks paremini sõnastama ja näitama, kuidas tõesti aidata riikidel seda realiseerida, mida see tähendab, see ühiskonnapõhine lähenemisviis, kuidas koordineerida tegevust, kuidas eh, pagulased kaasata süstemaatiliselt algusest peale kogu protsessi ja kuidas eh, riikide tegevuskord käivitub, mis on need käivitajad, millist rolli kohapealsed juhid etendavad, samuti hindamise ja seiresüsteem, see on juba olemas tegevuskavas, aga äh, tähtis on ka, et see oleks selgelt määratletud eesmärgid, sihtmärgid ja ajakava korralikult paigas. ja äh, võib-olla see siduda veel jätkusuutliku arengu eesmärkidega ja aruandekohustus, see ja aruandekohustus riikidele ja pagulaste ees samuti, kas me tõesti suudame neid aidata, et nad saaksid eh, jätkusuutliku eluga uues kodukohas ja loomulikult eh, edasiliikumise hindamine ja seire ja veel jah, me teame, et reageering on regiooni spetsiifiline ja Euroopa Liit teab seda, mitmesugused struktuurid ja võrgustikud eh, regiooniti võib-olla vajavad ka paremaid suuniseid ja rolli kirjeldust. ja need kaks eh, kokkulepet täiendavad teineteist, jah projektis räägitakse nendest ja et, et kahte on vaja ka koordineerida, selleks on vaja mehhanismi, sest nad tegelikult kattuvad, puudutavad mõlemad dokumendid, nii migrante kui ka pagulasi, alates kinnipidamist kuni vahetu vastuvõtuni, samuti otsing ja pääste, lapsed, pagulasrühmad, väga pikk nimekiri ja peab olema sidusus mõlema kokkuleppe vahel. jah, eh, EKRE-l on väga spetsiifiline lähenemisviis ja suur tänu vabaühendustele tehtud töö eest ja nüüd kohe järgmisena saab sõna Fabio Pagio ja tema juba teist korda külas meie komisjonile, suur tänu! suur aitäh, ma räägin itaalia keelt, ütleb isa Baggio. ka toetan tõlkide abile. suur aitäh, lugupeetud daamid ja härrad, tahaksin eelkõige tänada Claude Moraest, kes on libekomisjoni esimees, tema lahke kutse eest, äh, et äh, rääkida teiega sellest, äh, milline on Euroopa Põgenike Pagulaste Nõukogu kogemus humaanse arengu teenistuses tänane parlamentide vaheline kohtumine globaalse kokkuleppe osas annab mulle meeldiva võimaluse jagada teiega meie ühiseid seisukohti, millele on panustanud nii Püha Tool kui ka Euroopa Liit ja esitada aruanne edusammude kohta, mida üles, mis, mida võiks lisada globaalsetesse kokkulepetesse Papa äh, isa Francesco äh, juhtimise all on Euroopa Põgenike Pagulaste Nõukogu koostanud kahekümne tegevus, kahekümne punktise tegevuskava, mis mõni kuu tagasi esitati ka äh, ÜRO-le. ning kahekümnes punktis on, seda võib kokku võtta nelja tegusõnaga, vastu võtta, kaitsta, toetada, integreerida ning see tähendab, et tuleb kasutusele võtta tõhusaid tulemuspõhiseid meetmeid, mis äh, on adekvaatseks vastuseks äh, praegustele probleemidele. Äh, praegusel hetkel on peetud adekvaatseks koostada ainult üks dokument kahe globaalse leppe koostamisel, sest ärgem unustagem, et pagulased ja immigrandid on ennekõike siiski inimesed, kellel on põhiõigused ja inimväärikus Eh, sellised valikud muuhulgas aitavad rõhutada võimalusi, eh, milli, mida pakub meile kahepoolse kokkuleppe sõlmimine, et need oleks võimalikult harmoonilised ja suudaks niimoodi paremini vastata praegusele globaalsele immigratsiooni olukorrale, mis on äärmiselt keeruline. sellest hoolimata eh, ei äh, ole keeruline tun-, ära tunda selles kahekümnepunktises tekstis äh, soovitusi, mis on spetsiifiliselt seotud rahvusvahelise kaitse küsimustega seega on tegemist paljusid praktilist, paljude praktiliste äh, arvamustega, mille oleme kogunud kohalike väikeste kirikute ja katoliiklike organisatsioonide kogemustega. Eh, mida on kasutatud kogemustega, mis eh, toetuvad eh, mm, toimunule mitmetes maailma piirkondades. Euroopa Liit ja liikmesriigid saavad samuti kindlasti jagada paljusid soovitusi, ka kogemusi ning leiame seega, et Euroopa Liidu panus Euroopa Liidu liikmesriikide panus on tohutult suur praeguse protsessi arendamisse. põhimõtted ja väärtused, millele toetavad kakskümmend tegevuskava, on äh, selge näide meie, meisse integreeritud humanismist, mis on sündinud Euroopa mandril ja üles ehitatud rahvus ja sisse viidud rahvusvahelistesse kokkulepetesse. lubage edastada teile eh, paavst Frances-, eh, eh, paavst Franciscuse sõnu. humanistlik Euroopa, kes on kaitsnud inimõigusi, demokraatiat ja vabadusi, kes, kus on sündinud luuletajad, filosoofid, kunstnikud, muusikud, kirjanikud, rahvaste ja riikide ema, suurmeeste, suurte naiste ema, kes on suutnud kaitsta ja anda elu ja väärikuse oma vendadele ning kes taaskord peab suutma eh, ennast, eh, endale leida eh, peategelase rolli. Need kõik, kõik need, kõigi nende ees, kes julguse kaotavad ja käed rüppe lasevad, näitavad Euroopa Liidu liikmesriigid oma traditsioonide jõulisust ja või-, võimet äh, praeguses keerulises olukorras leida lahendusi ning tegutseda vastutustundlikult. tähelepanu, mida pööratakse praegustele asüülitaotlejatele, immigrantidele ning äh, õiguslikud jõupingutused, mida tehakse nii liikmesriikides kui Euroopa Liidus, nagu näiteks äh, Dublini määruse reform, näitavad, kui Eh, suurel määral Euroopa Liit eh, suudab panustada pagulasküsimuse lahendamisel. globaalne kokkulepe eh, aitab või annab võimaluse kaasata ka teisi Euroopa mandri riike sellesse protsessi, mis aitab välja töötada ühtse ja tõhusama lahenduse. suur tänu ja nüüd läheme kohe arutelu juurde. ja suur tänu kannatlikkuse eest. ja siis palume ka külalised vastaksid küsimustele. head uudised on, et kõik tahavad küsida ja halvad uudised, et paraku meil on ainult mõned minutid. jah, te kõik olete saadikud ja äh, teate, kuidas asjad käivad, nii et üritage piirduda kahe minutiga Eh, alustan kellestki, kes usun, tuleb sellega toime. et võib-olla kõigepealt eh, meie kaks eh, Euroopa Parlamendi saadikut, kes on selle teemaga tegelenud, proua Metsola Rahvaparteist kõigepealt. jah, ma üritan võimalikult lühidalt teha, aga meie raport võttis poolteist aastat see kooskõlastada, nii et ma toon välja kõige peamise eh, meiepoolses raportööris, aga seda mööda, kuidas me kirjutasime seda äh, raportit, eh, siis peab ütlema, et lausa sürreaalne on endiselt olukord, et selle ulatus, sajad inimesed endiselt kaotavad oma elu ja meie poliitikutena peame seisukoha võtma tagamaks, et Ehm, tegemist ei oleks pelgalt nimetusstatistikaga, kui me nendest asjadest räägime. jah, ehm, mitte rohkem me ei taha enam näha selliseid erakorralisi olukordi. me tahame, et meil oleks jätkusuutlik pikaajaline vaade ja lähenemisviis ja me lähtusime sellest, et solidaarsus on see põhimõte, milles kõik kõik sammud rändevallas peavad tuginema, sest selline terviklik lähenemisviis rändele peab sisaldama meetmeid, mille eesmärgiks on kõigepealt eh, kriminaalsed võrgustikud lõhkuda ja peatada need inimesed, kes kasu lõikavad. sellest samas tuleb eristada neid, kes vajavad kaitset, nendest, kes tulevad Euroopasse tööd otsima on vaja mõista, et inimesed, kes põgenevad sõja ja tagakiusamise jalust, omavad õigust kaitsele, aga see ei tähenda, et on võõrandamatu õigus kõigil sisserändele. jah, ümberpaigutamine rahvusvaheliseks kaitseks. kui me oleme jagatud väärtuste liit, siis me peame ka kohustusi võrdselt jagama ja on vaja tõesti turvalised marsruudid meie juurde ja parem eh, lähenemisviis ka ümberasustamisele ja kui meil õnnestub see, siis inimesed ei pea enam eh, lekkivatele paatidesse ronima eh, ja oma elu ohtu panema. jah, me teame, et on julgeolekumured meie kodanikel ja riigid peavad täitma oma kohustusi ka välispiiridel. ainult nii on võimalik leevendada kodanike kartusi ja meil on vaja ka äh, tegeleda algpõhjustega ja mõista, et rohkem on vaja kohustusi võtta, et lahendada meie ajastu geopoliitilised küsimused ja meil on vaja ka integratsioonile teistsugust lähenemisviisi. ühelt poolt jah, kõik õigusi on vaja kaitsta, aga samas tuleb ka oodata, et kõik peavad kinni väärtustelt, millele tugineb meie liit. aitäh, proua Metsola, äh, Rahvapartei saadik Maltalt. Te näete, taimer on seal ekraanil, nii et kaks minutit. proua Metsole läks sellest eh, pisut üle ja järgmine on proua Kienge, sotsiaaldemokraat Itaaliast, kaks minutit. proua Kienge on ka kaasraportöör nagu proua Metsolagi Euroopa Liidu tervikliku rändekäsitluse vajalikkust käsitleval raportil. suur aitäh, esimees. sooviksin tänada ka külalisi kes äh, kõnelesid enne mind, kes rääkisid äh, sellest, kui oluline on globaalne leping äh, sõlmida ning nagu te teate, globaalsed lepped on ajalooline võimalus, et saavutada eesmärke, mis on rahvusvahelise iseloomuga ning mis puudutavad mobiilsust kõigis selle versioonides. ärgem unustagem, et äh, kõigi nende lepete sõlmimine aitab äh, saavutada äh, eesmärke. tegemist on mitmedimensioonilise horisontaalse küsimusega. mitte ükski riik üksinda ei suuda seda küsimust lahendada, kuid sellega seoses just globaalsed lepingud ongi tõhusad et äh, aitavad jagada vastutust. seesama vastutus ühes solidaarsuspõhimõttega, mis äh, on ära, äh, mis on ka kantud Euroopa holistilise lähenemise raportisse, on oluline osa ka globaalsest leppest ning me ei unusta sealjuures seda, et pagulased on pärit maailma vaeseimatest riikidest. meie eh, järgmised läbirääkimised ilmselt eh, täpsustab sõnastust, eh, kuid inimõiguste garanteerimine, kõigi human-, kõigi inimõiguste kaitsmine, põhiõiguste kaitsmine peab olema rahvusvahelise leppe lahutamatu osa, eriti äh, alaealiste ja naiste äh, õiguste kaitse peab olema meie tegevuse keskuses. meil, äh, see peab kajastuma kõigis vastu võetud dokumentides. me peame tegelema migratsiooni äh, sügavamate põhjustega. Äh, see, mis toimub Süürias, Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Burundis, kui ainult mõningaid mainida, nõuab konkreetset reageerimist rahvusvaheliselt kogukonnalt. me peame nüüd äh, lõpetama sõnade tegemise ja hakkame tege- ja hakkame tegutsema, muidu me näitame üles ajaloolist argust, nagu seda mainis ka esimees Moraes okay,. aitäh ja läheme nüüd liikmesriikide parlamentide esindajatena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 see on tasakaalu märk, et peale kohustuste eh, ka on ära toodud õiguspärased eh, mured, mis liikmesriigidel on. humanitaaraspektidega koos tuleb käsitleda ka liikmesriikide julgeoleku aspekte, kui kõneks on rändekriis, sellega me oleme päri. ja need potentsiaalsed ohud, mis seotuvad ühe või teise isikuga, ka neid tuleb kaaluda ja siis mõnedele isikutele ka sissesõit keelata. peame mõtlema ka transiittsoonide peale, turvaliste paikade peale ning me arvame ka, et probleemidega peaks hakkama tegelema väljaspool Euroopa Liidu välispiire. nüüd äh, migrantide tagasisaatmine äh, peaks olema samuti äh, korralikult käsitletud ning loomulikult siia jäänute integreerimine. välispiirid ja nende valvamine, siin on võimalik paremini kaasata ka esmased vastuvõtukeskused piiridel toimuvasse. ja nüüd see, millest räägitakse tekstis, peab puudutama ka isikuid, kellel ei ole õigust kaitsele ja oleme nõus ka sellega, et tuleb tõhutsamalt tegutseda. et neid riike, keda see kõige rohkem puudutab, aidata migrantide integreerimisel ja radikaliseerumise tõkestamisel. Ungari on valmis ka tegema tõhusat koostööd selle nimel päritoluriikidega meie võib-olla ei pea kõige olulisemaks integreerida, vaid eh, esmatähtsaks on meil tagasisaatmine illegaalsete immigrantide puhul. aitäh, head kolleegid, see kaheminutiline eh, kõneaeg ei ole suunis, vaid see on päris range reegel, palun pidage sellest kinni, kui kõik soovivad sõna, siis eh, meil tekib ajapuudus päris raske on sellisest teemast rääkida jah, nii suurte ajapiirangutega, aga te olete kogenud parlamendisaadikud, kindlasti saate hakkama. nüüd äh, proua Stanaki kuue nimel Kreeka parlamendist, kus te istute, proua? palun, kaks minutit. Eh, daamid ja härrad, ma arvan, et tänane koosolek on väga tähtis, sest ähm, tänase arutelu järeldused on kasuks nii liikmesriikide parlamentidele kui ka parlamentide vahelisele komiteele selleks, et äh, hästi kujundada mõlemat üleilmset kokkulepet, millest peavad hakkama kinni pidama nii ÜRO kui Euroopa Liidu liikmesriigid viimase paari aasta jooksul, eriti just pärast aastat kaks tuhat viisteist, on olnud suurimad pagulasvood pärast teist maailmasõda. ja praegu me räägime sellisest reaalsusest, ähm, kus juba seitse aastat on käinud Süürias sõda, te teate keerukat olukorda Lähis-Idas, ka raskeid tingimusi mitmetes Aafrika riikides ja lisaks ka majanduslikud tingimused on kehvad Euroopa Liit peab äh, hakkama tegutsema, ta peab rakendama selliseid poliitikaid, mis suudavad sellele olukorrale vastu seista. ainus lahendus on lõpetada sõjad ja saada lahti majanduslikust ebavõrdsusest. see on ülemaailmne küsimus, see ei ole ainult Euroopa teema. seda ei saa piiritletult vaadata, vaid tarvis on ühist lahendust mis lahendab probleemi lähtepõhjused ning see peab ka toetama eh, solidaarsust ja põhinema Euroopa Liidu aluslepingutel. kindlasti liikmesriigid peavad ähm, tegema ühiseid pingutusi, seda koormat jagama, tuleb tagada, et peetaks kinni inimõigustest, eh, me näeme paraku aga päris palju viivitusi, eh, eriti näiteks perekondade taasühinemise kontekstis ning sellised otsused on nii Dublin kaks määruse kui ka Genfi konventsiooni vastu. ja kui Dublini määrus ütleb ju, et ajapiiring perekonnaga taasühinemiseks on kuus kuud, Äh, siis ähm, me tegelikult oleme näinud seda, et liikmesriigid panevad oma piirid lihtsalt kinni ja inimesed jäävad äh, lõksu nendesse riikidesse, kuhu nad sisenenud on, näiteks Kreekasse ja Itaaliasse. selle tulemusel on ka jah, Türgi äh, deklaratsioon tulnud eesmärgiga vähendada rändevooge Türgist Kreekasse. deklaratsioonil oli mitmeid probleeme, peamine probleem seisnes selles, et Türgit tunnustatakse kui ohutut kolmandat riiki, mis tegelikult ei ole nõnda, selle kohta on ka mitmeid näiteid. ja tagajärjel on ka olnud mitmeid inimesi, kes on Egeuse meres Kreeka saartele lõksu jäänud ning elutingimused nendel riik-, äkki nendel saartel ei ole kooskõlas äh, inimõigustega, kui nii võib öelda. ehk siis ma leian, et kõnelejad katkestatakse, aga äh, lubage, ma lõpetan, härra esimees, meil on vaja rohkem solidaarsust äh, ja see üleilmne kokkulepe peab seda arvesse võtma head kolleegid, tõesti, ma katkestan teid, sest kell kuusteist viisteist tuleb koosoleku teine osa, te olete ka kindlasti koosolekuid juhatanud ja kui te <laughs> suudate välja mõelda, kuidas kõik kõnelejad siia mahutada, siis palun, te olete kindlasti seda tööd teinud ähm,. aga vaatan juba proua Vikström vaatab mulle otsa, et eh, kuidas tema juhatatav osa koosolekust läheb, aga palun, palun jääge mõtete juurde, mida te tahate kõige enam välja öelda, me ei oota teie liikmesriigi seisukohta praegu. aga nüüd eh, Euroopa Parlamendi nimel Theresa Jimenez, kaks minutit. suur aitäh! Eh, ma keskenduksin ühele konkreetsele teemale mis puudutab inimkaubandust ehk siis, et nad kasutavad ära pagulaste olukorda, sundimaks neid orjatööd äh, tegema. nagu te kõik teate, tegemist on väga jõhkrate organisatsioonidega, nende, nende kuriteod on loendamatud, aga veel loendamatum on see raha, mida nad äh, oma tegevusega te, teenivad üks asi on äh, illegaalne immigrantide maale toomine, teine on inimkaubandus, kuid äh, et inimesed, kes äh, usaldavad enda elud inimkauplejate kätesse, on, on tohutus ohus, tihtipeale naisi ja tüdrukuid ekspluateeritakse seksuaalselt, neid müüakse käest kätte ma olen rääkinud paljude selliste inimestega Kreekas ja mujal ning äh, seda ei tunnistata, aga sellistes pagulaslaagrites äh, on sundprostitutsioon täiesti olemas, seega meil on vaja andmeid, statistikat liikmesriikidest. meil on äh, vaja neile inimestele ka anda vajalikku kaitsest, räägitakse ohvritest, aga nagu peame ka rääkima, millised ohvrid nad on ning ähm, samuti äh, tuleb äh, ka karistada, kui inimene ostab võltsitud koti tänaval, siis teda karistatakse teise inimese ostmise eest, ei karistata. ühtlasi tuleb rääkida pagulast, naiste ja laste äh, diskrimineerimisest äh,, mis äh, tabab äh, kõige haavatavamaid äh, äh, immigratsiooni vältel ja ka hiljem ning olu-, probleemide lahendamine võtab väga kaua aega ning seega olukord ei parane. aitäh ja Sarah Jones sotsiaaldemokraatide nimel Ühendkuningriigist aitäh, Claude, mul on väga hea meel siin täna Ühendkuningriigi alamkoda esindada. ma tervitan seda dokumendi nullversiooni. Ühendkuningriik loomulikult on pakkunud äh, alati pagulastele ähm, tuge, seda juba viiekümne esimesest aastast saati. paar väga kiiret mõtet selle kavandi nullvariandi kohta otsuste langetamise juures peavad pagulased kohal olema ja selleks peavad ähm, need inimesed olema kaasatud ja nad ei ole lihtsalt üks sidusrühm, vaid neil peab olema koht laua ääres olemas. teiseks, perekondade taasühendamise puhul ähm, tuleb mõelda sellele, kuidas mõtestatakse lahti perekonna definitsiooni, mulle meeldib viide kolmeteistkümnendal leheküljel, aga peaks minema kaugemalegi äh, nüüd äh, globaalne platvorm on ka teretulnud, aga äh, tegelikult peaks mõtlema sellele, kuidas saab koormust jagada, tuleb mõelda konkreetsetele definitsioonidele ja ajakavale. ning ähm, taaskord sõnastused peaksid olema rohkem kohustuslikud, mitte lihtsalt äh, avatud sõnastused. mulle meeldib ka, et keskendutakse soole, ehkki kohati unustatakse teatud teemad, näiteks naiste probleemid isikut tõendavate dokumentide eh, konteksti, samuti naistel on ka vaja turvalisi tingimusi, ka lastel on vaja turvalisi tingimusi vastuvõtukeskustes. ja viimaseks, ma arvan, et need sõnastused võiksid olla julgemad, kui me räägime kinnipidamiste ja laagrite alternatiividest ja minu meelest tõesti võiks nõuda rohkemat kui status quo. ja isiklikult ma ütleks, et mis iganes on Brexiti tulemus, siis minu meelest Ühendkuningriik peaks tegema rohkem, mitte vähem, selleks et võtta vastutus endale pagulate, pagulaste vastuvõtmise eest. aitäh, Sarah, aitäh, et viitasid konkreetselt dokumendi osadele ja taaskord nüüd Euroopa Parlamendi liikmete nimel sotsiaaldemokraadid, Anna Koomes, kaks minutit. Of course we fully support the global compact me loomulikult toetame seda üleilmset kokkulepet, aga see peab kujutama endast midagi rohkemat kui lihtsalt üks ÜRO dokument, mis teeb meile võib-olla hea tunde südametunnistuse mõttes, aga mida praktikas ei rakendata ja tõesti, mul on kõrini sellest äh, silmakirjalikkusest Euroopa valitsuste seas. mõelge, milline lõhe on praktika äh, ja mm, teooria vahel. me tegelikult kõik teame väga hästi, mida peaks tegema, me ootame, et nõukogu teeks midagi Dublini ümbervaatamisega ja me ei ole nõudnud seda, et näiteks humanitaarviisasid antaks pagulastele. me ei ole äh, mõistnud hukka hukka seda fakti, et sisuliselt me oleme võimaldanud inimkaubandust sellega, et me ei ole pagulastele loonud õiguspäraseid ja turvalisi rändeteid ja lihtsalt rahaga seda probleemi ei saa lahendada. <laughs> me, me ei saa raha probleemi suunas loopida ja loota, et keegi teine need asjad ära teeb täiesti naeruväärne on rääkida näiteks Khartoumi protsessist, kui äh, seal on äsja vangistatud, Khartoumis on äsja vangistatud Sali Asmud Masvan, kes on Sahharovi auhinna laureaat. ja mõelge, missugune olukord on näiteks Süürias, need inimesed ei ole meie partnerid probleemi lahendamisel, vaid nad hoopis tekitavad pagulasi juurde, Eritrea kohta võib täpselt sama öelda ja nüüd see mõte, et me võime Liibüa või Türgi kätte kuidagi allhanke korras selle probleemi lahendamise anda, see on naeruväärne. ja nii meie kui ka liikmesriikide parlamentide esindajad peavad nõudma seda, et see Türgi ähm, kokkuleppe ähm, probleem lõpetataks. Kreeka kolleeg ka viitas sellele juba, see on vastuvõetamatu ja ebaseaduslik. aitäh ja härra Simon Võssetel Maltast, Rahvapartei. Uh, thank you, Mr Chairman uh.... aitäh, härra esimees, ka mina tervitan selle kavandi nullvarianti. minu meelest need on uh, tasakaalustatud dokumendid. aga härra esimees, mul on üks mõte, minu meelest need üleilmsed kokkulepped on suurepärane võimalus Euroopa Liidu jaoks mõjutada niivõrd tähtsat algatust üleilmsel tasandil, mis tõesti mõjutab seda, kuidas uh, riigid toimuvad ja kuidas nad ka omavahel suhtlevad seoses selle mm, järjest suureneva väljakutsega, millest on, mida endast varjupaigapoliitika kujutab. see annab ka võimaluse pühenduda ja võtta kohustusi eh, nii päritoluriikide jaoks kui ka transiitriikide jaoks, neid riike saab kaasata lahenduste loomisele sest need riigid hakkavad ju lõppastmes ka neid lahendusi ellu viima. aga need üleilmsed kokkulepped, härra esis-, härra esimees, on äh, minu meelest ka selliseks proovikiviks, sellega pannakse proovile meie võime ühiselt tegutseda sellises valdkonnas, mis on nii palju erimeelsusi välja toonud ja kohustuste jagamine on väga oluline teema. mina Maltalt äh, kui äh, siin tõesti eesrinderiigilt tuli äh, ja ma tean seda väga hästi ja me ei saa lubada endale siin lõhestumist, ehk siis kasutame seda väljakutset võimalusena, kasutame võimalust kõnelda ÜRO tasandil ühe häälega. me näeme liiga sageli seda, et varjupaiga küsimused ja pagulase Äh, pagulaste teemad on justkui probleem, eriti liikmesriikide tasandil, aga nüüd üleilmse kokkuleppega saame me olla osa lahendusest ja tõesti, ma loodan, et Euroopa Parlament saab mängida keskse tähtsusega rolli meie ühise seisukoha kujundamisel, sest seda tuleb teha õigesti, aitäh! aitäh ja ma pean ka tunnustama, et fakti, et te olete olnud ka meie parlamendi liige, ehk siis te tunnete mõlemat poolt ja nüüd äh, härra Lopes Aguilar, äh, kaks minutit. proovin kõnelda nii lühidalt kui võimalik. esiteks, me oleme näinud nende parlamentidevaheliste komiteede äh, toimimist ja tõtt-öelda see lõhe, see lõhe Euroopa Parlamendi saadikute äh, ja liikmesriigi parlamentide saadikute vahel, nende seisukohtade vahel on see lõhe järjest suurenenud. ehk siis eh, ei räägita mitte Euroopa tasandi lähenemisest, vaid räägitakse liikmesriikide seisukohtadest ja see on düsfunktsionaalne, see on vastuvõetamatu, kui me räägime üleilmsetest kokkulepetest ehm, pagulasi puudutav üleilmne kokkulepe nõuab, Euroopa tasandi lähenemist ja seda peab, saab nägema nii Euroopa Liidu parlamentääride kui ka liikmesriikide parlamentääride poolt. ja teiseks, ma tahtsin öelda, et ähm, mõlemad teemad on omavahel seotud. Äh, nii ränne, rännet puudutav üleilmne kokkulepe kui ka pagulasi puudutav üleilmne kokkulepe äh, ehk siis pagulastele tuleb anda saada seaduslikud äh, rändeteed Euroopasse jõudmiseks ja me oleme rääkinud seaduslikest rändeteedest äh, tükk aega, et neile antaks võimalus ning selleks ei ole vaja mitte ainult Euroopa Parlamendi seisukohta ainult, ehkki parlament on väga selgelt seda seisukohta alati väljendanud, vaid vaja on ka liikmesriikide tugevat seisukohta. Euroopa Kohus on väga selgelt välja öelnud, et äh, praegu ei ole kohustuslik humanitaarviisade väljastamine, vaid liikmesriikide siseriikliku õiguse kohaselt võib seda teha, kui liikmesriigi seadustega on nõnda ette nähtud ja mina kutsun üles liikmesriikide parlamendide esindajaid, nõudke seda, et teie valitsused teeksid kõik endast oleneva seaduslike rändeteede, sealhulgas ka vahendite, näiteks eh, humanitaarviisade teema, tehke see kättesaadavaks. aitäh ja nüüd härra Perez La Pazar on eh, Hispaania senat, Rahvapartei, kaks minutit si.. suur aitäh, üritan rääkida lühidalt. Hispaania esindajana, Hispaania on Euroopas eh, pagulaste vastuvõtmisel kolmas riik ja mitte ainult Aafrikast, vaid ka Venezuelast, Süüriast ja Kolumbiast kogemusi meil on, seega ja seega tahaksin keskenduda kahele kontseptsioonile, mis äh, on, on olemas nii New Yorgi deklaratsioonis kui Dublini määruses ja see peaks olema ka globaalses kokkuleppes ja kõiges muus, mis immigratsiooniküsimusi puudutavad. kontseptsioonid on väga olulised, kõigepealt vastutustunne, äh, vastutustundlikkus ja solidaarsus kõigis riikides, jõupingutustes osalemine, kõik see on sellised, see, kõik see on midagi sellist, mida peaks arvesse võtma, me kohtume siin Euroopa Parlamendi, parlamendi, liikmesriikide parlamentide esindajatega ja kõik peaksid olema vastutustundlikud ja solidaarsed. peaksime tasakaalu leidma äh, sest äh, kõik reeglid, mis äh, koormavad liialt Hispaaniat, Itaaliat, Kreekat, teisi riike, äh, kes sõõral hulgal pagulasi vastu võtavad, ei saa, need sellised riigid ei saa kogu problemaatikat üksi lahendada. seega tuleb meil teha tööd ja tegutseda tuleviku nimel. arvan, et vastutus langeb kõikidele riikidele, mitte ainult äh, Euroopa Liidule, kuigi Euroopa Liidule eriti, ning see on seotud tsükliliste kriisidega maailmas, kuid äh, mis tuleb lahendada seoses äh, pagulaste massilise saabumisega, aitäh. härra Tšetšek, ECR-ist Poola parlamendist suur aitäh, kuulasin huviga tänast arutelu ning mul on mulje, et äh, küsimuse all on Euroopa ja heaolu küsimused. me oleme solidaarsed, me äh, oleme vastuvõtlikud ja sellega seoses oli väga huvitav kuulata kõiki sõnavõtte. mina olen Poola IMI esindaja ja seega tahaksin teie tähelepanu pöörata kahele olulisele küsimusele mitme muu hulgas. kui näeme, mis toimus Ugandas näiteks, siis äh, tõesti see riik on meie täieliku äh, imetlust ära teeninud, samas aga oleme teadlikud sellest, et midagi tuleb äh, teha äh, Eh, neid tuleb toetada nende tegevuses eh, pagulaste vastuvõtmisel. sellega seoses teeksin üleskutse kõigile riikidele, kes eh, suudavad selles küsimuses mõju avaldada, sest tundub olev, minule tundub see olevat oluline, et suudetakse näiteks kulusid jagada, sest paljudes riikide, tihti on nii, et need riigid, kes esmased kokkupuutujad on, peavad ka ise kulud kinni maksma. Ungari kolleeg rääkis samuti sellest, mina tahaks rääkida asüülisüsteemist. ühest küljest teame suurepäraselt, et pagulaste kaitse on väga tähtis, teisest küljest teame aga ka seda, et ei ole võimalik, et asüüli osutamine vähendab äh, vastuvõtjate riikide turvatunnet, aitäh. järgmisena Martin Hepner EFTD-st. suur aitäh, ma tahaks rääkida saksa keelt. kõigepealt ma tahan rääkida äh, sellest formaadist, jah mina sain aru kutsest, et meil on siin tihe mõttevahetus ja mitte niivõrd ettekanded ja see peaks paranema. ja teiseks nüüd see ülemaailmse äh, kokkuleppe lähenemisviis, siin tuginetakse ennekõike äh, pagulaste vajadustele ja vähem stabiilsusele vastuvõtvates riikides. Äh, jah, arvestades, kui suured kulud on pagulusega seoses, eh, me peame ka tunnistama, et naiste vägistamine, kuriteod on suurenenud nende protsesside tõttu meie riigis. ja Baierimaal viiskümmend protsenti vägistamiste arv on kasvanud. ja kaheksakümmend protsenti pagulaste hulgas on noored mehed ja see tähendab, et äh, naised on ahistatud olekus ja peavad piirama oma eluruumi seetõttu ja meie Euroopa Liidus nüüd äh, ei suuda seda kuidagi reguleerida ja siis tuleb tegeleda sellega liikmesriigi tasandil ja äh, kõige tähtsam on vaja kõige suurem paguluse põhjus likvideerida, see on Merkeli valitsus. Next is Martin Toledano. järgmisena eh, Martin Toledano Hispaania parlamendist. suur aitäh teile, härra esimees. et eh, eh, asüüliküsimust adekvaatselt arutada, on olu eristada teineteisest äh, Äh, asüüliõigus äh, ja saabujate vastuvõtmine. pagulane ei ole inimene, kes äh, peab majanduslikel põhjustel kodust lahkuma või klimaatilistel põhjustel kodust lahkuma, see on väga oluline, et asüüliõigus on sellel, kes põgeneb sõda, sõja eest, keda tagasi kiusa-, taga kiusatakse tema rassi, seksuaalse orientatsiooni või muudel põhjustel seega eh, teda, seda kiusatakse taga. kui need kaks asja segi ajada omavahel, siis eh, kahju saavad pagulased. selliste globaalsete kokkulepete sõlmimisel oleks oluline rääkida ka, eh, miks peab pagulane oma kodust lahkuma. seega peaks äh, olema kõne all ka relvastatud konfliktide lahendamine, meil on vaja suurendada poliitilist stabiilsust konfliktipiirkondades. ja me peame suurendama inimõiguste kaitset neis riikides, kus, äh, kus äh, pärinevad inimesed, kes Euroopasse suunduvad, meil on vaja suuremat solidaarsust mitte ainult Euroopas, vaid ka eh, mujal. meil on vaja mõelda ka selle peale, kas oleks vaja eh, eh, kuidagi sanktsioneerida neid, kes tekitavad olukorra, kus inimesed peavad lahkuma, kes on tagakiusamise põhjuseks. järgmisena saab sõna härra Karakani sotsialistlikust parteist, ma olen Norra parlamendi liige. immigratsioon on buumteema kõikjal, ka Norras. meil toimusid möödunud aasta parlamendivalimised ning kõige olulisem teema valijate jaoks oli pagulased. paljudes teistes Euroopa riikides on see samamoodi pärast kahe tuhande viieteistkümnenda aasta pagulaskriisi, kaks, meil ei ole võimalik mitte midagi teha, sest pagulust, migratsiooniküsimused puudutavad meid kõiki, kui soovime kontrollida piire, peame koos tegutseda, kui soovime õiglast jätkusuutlikku asüülisüsteemi, peame koos tegutsema, kui soovime õiglast tagasisaatmist äh, Äh, poliitikat neile, kes ei vaja, äh, kes ei vaja kaitset, on meil vaja mitmepoolseid äh, kokkuleppeid ja kui soovime jalgpõhjustega tegeleda, peame samuti koos tegutsema, meil võivad olla sarnas-, meil võivad olla erinevad nägemused, aga me peame ikkagi koos tegutsema, meil on vaja õiglast tasakaalustatud asüülisüsteemi, meil peab olema ühtne tagasisaatmispoliitika, ühtne piirikontroll, meie kõigi jaoks on see ühine vastutusküsimus, aitäh. järgmisena Tiit Fatner äh, Slovakkia parlamendist. lugupeetud daamid ja härrad, kolleegid. enne kui ma äh, vastan, võib-olla te olete kuulnud, et Slovakki kodanikud ärkasid eile hommikul kurva teate peale kaks noori inimest, noort inimest oli mõrvatud, kellest üks uuris korruptsiooniküsimusi. olen kindel, et paljud teie seast hindavad kõrgelt vabadust, eriti sõnavabadust. ning äh, sooviksin teile kõigile kinnitada, et äh, selliste küsimuste uurimine Slovakkias äh, pälvib väga palju äh, tähelepanu, kutsume üles äh, mõrtsuka kiirele arreteerimisele. ja nüüd tänase teema juurde. me oleme osalenud rahvusvahelise kokkuleppe läbirääkimistel, mis puudutab selliste läbirääkimiste tulevikku, siis ma arvan, et me ei näe jõu pingutusi selleks, et eristada erineva kategooria immigrante ja pagulasi. ma sooviksin juhtida teie tähelepanu sellele, et äh, Slovakkia juba pikemat aega äh, on äh, keskendunud probleemide lahendamisele pagulaste päritoluriikides. me ei soovi, et nende riikide probleeme Eh, transporditakse edasi Euroopasse, vaid probleemid tuleb lahendada seal, kus nad tekivad. see puudutab päritoluriikide vastutust. loomulikult ei saa neid riike hüljata, vaid need peavad saama ka rahvusvaheliselt kogukonnalt toetust. sellega seoses me hindame kõrgelt seda, et selle globaalse kokkuleppe juures formuleeritakse selgelt äh, Ähm, viide vastutus äh, küsimustele, et äh, riigid üritaks lahendada oma elanikkonna probleeme. aitäh. ja lõpuks härra Spolitis. suur aitäh, esimees. mina Läti parlamendi liikmena leian, et kommentaarid olid väga huvitavad ja ma tahaksin kiita kõiki äh, äh, sõnavõtjaid, aga tahaksin kasutada juhust, rääkida lühidalt ja äh, Kremli režiimi vastu, mis trambib jalge alla inimõiguseid, Kremli diktaator üritab meid teineteise vastu üles öö, õhutada, ta petab ÜRO-d, OSCE-d ning just humanitaarkriisi loomisel on nad esmasüüdlased olnud äh, ja jätkab oma tegevust Süürias ka praegu, kui me siin istume ja räägime, seega kutsun üles liikmesriike äh, sanktsioneerimata kõiki venelaste, kõiki venelasi, kes peidavad oma, äh, peidavad oma varandusi äh, Euroopa riikides saadavad lapsi meie kooli ja samas üritavad äh, inimsuse vastaseid äh, organisatsioone. palun nimet-, äh, koostage Manitski nimekirjad oma parlamentides, et näidata Venemaale, et nad ei saa inimõigusi karistamatult rikkuda We.... hästi. sellega on sõnasoovide nimekiri ammendatud ja tänan teid kõiki distsiplineerituse eest ei ole sugugi lihtne oma seisukohad nii lühikese ajaga ette kanda. aga järgmisel istungil avaneb uus võimalus ja tähtis on äh, tõesti seda arutelu pidada isekeskis. ja ma tahan tänada äh, liikmesriikide parlamendi saadikuid. ja tahan nüüd eh, härra Pagiot, proua Papandopolot, proua Nieto Leoni ja härra Türki eh, tänada eh, täna meile siia tulemast ja osalemast arutelust ja nüüd järgmine istung, seda juhatab proua Cecilia Vikström, kes on eh, esimeste konverentsi juhataja, aga samuti ka Dublini teemalise raporti autor ja võtab nüüd juhatada järgmist istungit. me alustame tööga kohe, niipea kui kohad on vahetatud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 Well, good afternoon, colleague. tere õhtust, kallid kolleegid, kolleegid liikmesriikide parlamentidest, aga ka siit kojast. mul on nüüd au juhtida eh, meie teist istungit, mis käsitleb üleilmset kokkulepet turvalise, seadusliku ja korrakohase rände kohta. ja ma palun diskreetselt, elegantselt lahkuda, teie, kes te tahate seda teha ja kes soovib jääda, palun istuge maha ja hakakem tööle. So now we will have the pleasure to work. nii et eh, me saame nüüd eh, sidusrühmadega eh, koostööd teha ülemaailmse kokkuleppe osas, mis puudutab turvalist, seaduslikku ja korrakohast rännet. kõigepealt me kuulame ära eestvedajad, räägivad saatnud nad meile konsulteerimisest ja valitsuste vahelise komitee kohtumisest. ja meil on Mehhikost külaline suursaadik Camacho ja Šveitsist suursaadik Lober. ja ma tänan, et te olete nii pika maa maha rännanud, et meiega siin täna olla ja hindame seda kõrgelt pärast teie sõnavõttu seetõttu kuulame ära Jonathan Brentise, kes on IMO peasekretäri eriesindaja ja Eugenia Ambrosi, kes on e, IOM-i e, rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni esindaja. ja härra Simenov on meiega, kes esindab Bulgaariat eesistujamaad ja viib meid kurssi kõige viimaste arengutega läbirääkimistel nõukogus. ja kõige lõpuks kuulame liikmesriikide parlamentide esindajaid. kõigepealt mul on suur-suur au ja hea meel tut-, tere tulemast öelda Maria Fermile, kes räägib Rootsi parlamendi saadikuna, minagi olin seal aastaid tagasi tegev ja pärast seda proua Constanza Urbano de Sousa Portugali parlamendist võtab sõna. pärast neid sõnavõtte toimub arutelu. aga enne kui alustame, lubage, et ütlen, et et annan edasi sõna eh, vaheldumisi kahele rahvusparlamendi esindajale ja siis ühele Europarlamendi esindajale, kuni oleme nimekirja lõppu jõudnud. nüüd eh, jah, liikmesriikide parlamendi saadikud te juba teate, kuidas teha, kui te tahate sõna saada, siis palun täitke see vorm sõnasooviga ja edastage sekretariaati ja eh, sõnavõttude nimekiri luuakse nende kaardide alusel ja minu kolleegid siit kojast lihtsalt annavad käega märku ja ma võtan sellist teadmiseks. palun eh, pidage silmas, et sõltuvalt sellest, kui palju sõnavõtusoove on, tuleb võib-olla piirata kõneaega. enamasti kõneaeg eh, kestab vähemalt kaks minutit. nüüd te teate asja vormilist külge ja teeme sedasama, mis esimese istungi äh, ajal lihtsalt ja nüüd on mul hea meel anda äh, sõna Mehhiko suursaadikule ja alalisele e-, esindajale New Yorgis ÜRO juures härra Gomez Camacho. jah, ma tänan. meil on suur au siin täna kohal olla ja tänu võimaluse eest rääkida sellest, mida üleilmne kokkulepe endast kujutab ja millega me tegeleme ja kuidas eh, suursaadik Lobeer ja mina ise eh, koostasime niinimetatud esialgse projekti Zero Drafti, mida nüüd arutatakse. jah, see on tõesti päris, päris esimene kord, eh, kui ränne tuleb Euroopa, tuleb ÜRO päevakorda esiukse kaudu. esimest korda e, tõesti üheskoos ÜRO osalisriigid leppisid kokku, et e, töötavad välja ja läbivad läbi e, selle, kuidas tegeleda rändeteemaga ülemaailmselt. ja me oleme kavandanud kolmeetapilise protsessi. esimene etapp eh, koondas kõik eh, piirkonnad ja alapiirkonnad maailmas eh, arutama rände nähtust, teemat, kuidas toimub. see oli jah, kohe selge, kuivõrd vähe me teame tegelikult rände kohta ja ei saa ju midagi läbi rääkida, kui ei ole mõistmist, aga tihtipeale nii talitatakse, et niivõrd keeruline ja tõsine küsimus nagu ränne nõuab seda, et me kõigepealt mõistaksime põhjalikult seda nähtust. ja üheskoos, kui me asja mõistma hakkame, siis läheme järgmisesse faasi. kõigepealt oli vaja Eh, jah, liikmesriikidele läbirääkijate vahel usaldus jalule seada. ja mitte ainult eh, kaks eestvedajat eh, ei pea teineteist hästi mõistma ja usaldama, vaid ka osalisriigid. ja tähtis oli jõuda selle usalduseni, mis on piisav, et hakata koos tegelema nende keeruliste teemadega, mis näikse polariseerivat maailma ja on väga poliitilised. teine faas meil toimus Mehhikos eh, väga suur kohtumine, kus me siis vaagisime läbi eh, kõige selle, mida me erinevate mehhanismide kaudu olime kogunud ülemaailmselt ja siis kaks eestvedajat eh, koostasid niinimetatud esialgse projekti, mis on dokument, mida nüüd arutatakse, see on see meie kõige esialgsem ettepanek üleilmse kokkuleppe kohta. kuidas me seda kõike tegime? meil oli selge, et ainus viis, kuidas selle nähtusega rinda pista, on eh, käsitleda seda tervikuna. tuleb mõista rännet eh, mitte jupphaaval mitte koondada tähelepanu ühele või teisele küsimusele pelgalt, mitte killustada seda nähtust, vaid pigem üritada seda mõista ühtse nähtusena. me rääkisime, et see lähenemisviis on kolmesaja kuuekümne kraadine ülevaade saada igast küljest, vaatenurgast algusest lõpuni peab olema tähelepanu all ja vajab tegelemist ja kui te vaatate seda projekti ja ma usun, et te olete seda juba näinud, siis te märkategi sealt, et dokument ei ole selle kohta, et edendada kuidagi rännet või hukka mõista seda nähtust, vaid eh, eesmärgiks on käsitleda rännet. dokument eh, koosneb kolmest-neljast osast. üks osa on nägemus. see on selline narratiiv Äh, see on jutt sellest, kuidas rännet peaks nägema meie üleilmse kokkuleppe vaatevinklist. teiseks, väga oluline oli koostada loetelu kümnest põhimõttest, mis mitte ainult ei hakka juhtima läbirääkimisi, vaid ka eh, kokkuleppe realiseerimist suunavad. ja iga meetme ja eesmärgi tõlgendus, kõik need eesmärgid ja põhimõtted, mis on kom-, selles kokkuleppes kirjas, näiteks riikide suveräänsed õigused ühelt poolt, et teiselt poolt eh, õigus eh, omaenda immigratsioonipoliitikat kujundada, õigus otsustada selle üle, kes tuleb üle välispiiri ja kes ei tule, Need on need peamised põhimõtted, pluss õigusriigi põhimõte, inimõigused, arenguteemad. see üleilmne kokkulepe on inimkeskne. kakskümmend kaks eesmärki panime sinna kirja. Need kakskümmend kaks eesmärki ei ole kategooriasse kuidagi rühmitatud me ei tahtnud killustada lähenemisviisi. me tahtsime kogu aeg tervikuna seda näha. nii et me panime järjekorda need kakskümmend kaks eesmärki, järgides rände järjestust. alustasime päris algusest eh, nimelt eh, algpõhjustest rändel, mis on see, mis paneb li-, inimesed lahkuma, tõukab need lahkuma, arengupuudus, kliimamuutused. ja siis võtsime need liikumised ise, transiit, piirid, smugeldamine, inimkaubandus kuni viimase faasini, kus nad on juba vastuvõtva kogukonna territooriumil. Need eesmärgid ei ole mitte ainult ainult väga selged, eh, mustvalged, vaid ka tegevustele orienteeritud, eesmärgiks on muuta reaalsust. sest kokkulepe eh, tahab, et tõesti ränne oleks turvaline, seaduslik ja korrakohane, seda ütleb ka pealkiri. nii et eh, see loogika siin on just olla praktiline, tegevustele orienteeritud et ränne saaks muutuda turvaliseks, seaduslikuks ja korrakohaseks. kakskümmend kaks eesmärki meedet, mis kirjas on, oleme teinud lisaks ettepaneku, nagu osalisriigid soovisid, ka rääkida jätkutegevusest. osalisriikides ÜRO tasandil ka meil on ju kohustus jätkuvalt arendada, edasi arutada kokkuleppe eh, rakendamist, seda, kuivõrd tõhus see on, aga ka neid väljakutseid, mis riikide ees on selles protsessis. ja ülioluline on, et tõesti tegevused ja eesmärgid on üles loetletud kokkuleppes ja arvestades, et kokkulepe ei ole juriidiliselt siduv instrument, vaid instrument, mille jõud äh, on seal osalistevahelises usalduses ja konsensusel. tähtis on, et kõik meie osalisriigid äh, tõesti osalevad üleilmse kokkuleppe elluviimisel. nii et kõik need eesmärgid, tegevused, meetmed, äh, mis on loetletud kokkuleppes, on tegelikult ettepanekud, mida liikmesriigid peavad kohandama oma asjaoludele, reaalsusele koha peal, oma probleemidele, nähtustele ja vaatama, mida teha. nii et selline on selline ülevaade tehtust ja minu kolleeg, suursaadik Lauber räägib ka sel teemal veel edasi. suur tänu, härra suursaadik ja nüüd härra Loober. Teie, te teine suursaadik, kes on kaugelt tulnud meie juurde. Eh, nimelt eh, teie olete Šveitsi ÜRO suursaadik, palun, teil on nüüd sõna. Uh, ma tänan ja suur tänu teile kõigile tulemast ja on väga huvitav ja, ja ka erutav meie jaoks saadikud, parlamentide saadikud etendavad selles protsessis väga tähtsat rolli ja läbirääkimised liikmesriikide vahel äh, toimuvad enamasti diplomaatide vahendusel, aga saadikud äh, on see äh, lüli kohaliku poliitikaga ja selline mõttevahetus on seetõttu meie jaoks ülioluline ja ootame ka teie küsimusi me alati räägime ühel häälel ja ma ei taha rohkem peatuda kokkuleppel, aga ütlen paar sõna selle kohta, kuhu me oleme protsessiga välja jõudnud. protsess käivitus kohe pärast seda, kui New Yorgi deklaratsioon vastu võeti septembris kaks tuhat kuusteist. ja see projekt, mis teil nüüd on, on seotud selle deklaratsiooniga, see arendab deklaratsiooni edasi viib selle sammukese kaugemale ja nagu saadik ütles, suursaadik ütles, see on hoopis spetsiifiline, toob välja tegevused ja meetmed ja näitab, mida tuleb teha tulevikus selleks, et tõesti ränne muutuks turvaliseks, seaduslikuks ja korrakohaseks. praegu oleme läbirääkimiste faasis selle esimese projekti äh, viiendal veebruaril me esitasime ja olime siis väga õnnelikud ja tundsime kergendust, kui delegatsioonid positiivselt reageerisid, nad leidsid, et see on tõesti tasakaalus dokument ja terviklik dokument ja tõesti tähtis oli kõik kaasata ja ette näha äh, kõike see, milleks liikmesriigid, osalisriigid meile mandaadi andsid ja tundub, et meil õnnestus see päris hästi oma projektiga. läbirääkimised algasid möödunud nädalal New Yorgis ja juulikuuni iga kuu toimub meil paar päeva läbirääkimisi. viis-kuus vooru on ette nähtud. pärast esimest vooru me saame kinnitada, et liikmesriigid tõesti eh, tegelevad selle esialgse projekti alusel on, kõik on kuulutanud selle väärtuslikuks dokumendiks, mille alusel pidada läbirääkimisi ja meil on ka nüüd parem ettekujutus siis eh, kuidas edasi arendada seda dokumenti. teatud probleemid eh, selginesid, neid tuleb rohkem are-, arutada osalisriikidega ja vaadata, kuidas edasi minna. kahe nädala pärast hakkab teine voor New Yorgis ja siis me tegeleme konkreetsete küsimustega juba. üks on rakendamine, jätkutegevus ja läbivaatamine, ülevaatamine. et milline institutsionaalne raamistik on soovitav ja tähtis on tagada, et see üleilmne kokkulepe tõesti muutub tegevuseks koha peal ja et ränne saaks muutuda turvaliseks, seaduslikuks ja korrakohaseks ja ka rändajad tunnetaksid seda, et olukord on muutunud nüüd äh, paralleelselt läbirääkimistega New Yorgis on väga oluline pidada arutelusid äh, dokumendi üle kõikidel tasanditel. ja miks me oleme siin, me tahame kõigi Euroopa Liidu instantsidega sellist äh, arutelu pidada. ja väga tore on näha siin nii palju huvilisi kohal. Thank you very much aitäh, härra suursaadik. ja tõtt-öelda te tõesti osutasite olulistele teemadele, aga nüüd äh, saavad äh, sõna kõigepealt härra Prentis ja siis ka IOM jah, härra Prentice äh, täpsustab, et ta töötab küll koos IOM-iga, aga esindab ÜRO-d proua juhataja, mul on väga hea meel siin täna kohal olla ja ma tänan teid võimaluse eest ähm, niivõrd olulisel teemal kõnelda. juba kohe tahan ka väljendada Louise Arbori äh, ehk eriesindaja äh, vabandusi, kuivõrd tema ajakava ei võimaldanud tal isiklikult kohale tulla kui ma vaatan tänase arutelu pealkirja Üleilmne kokkulepe ja eh, parlamentide roll, siis ma pakuksin välja mõned eh, mõtted selle kohta, ehm, selle kohta, kuidas teie roll parlamendisaadikutena on siin keskse tähtsusega. rännet puudutav üleilmne kokkulepe kujutab endast võimalust rände, rändest nii palju kasu saada kui võimalik, seda kõigi huvides ja see kujutab endast võimalust luua selline süsteem rände haldamiselt, rände haldamiseks nii praegu kui ka tulevikus, võttes arvesse äh, Ähm, demograafilisi, keskkonda, keskkonnast tulenevaid ja muid põhjusi, mis hakkavad inimeste liikumist mõjutama, on nad siis etteaimatavad või mitte. ja kui tohiksin öelda, siis selle üleilmse kokkuleppe DNA-s on neli elementi, esiteks ränne on nähtus, mis on olemas, mis ei ole kuhugi kadumas ja selle mõju on positiivne. teiseks, see positiivne reaalsus ei tohi aga varjutada neid mitmeid võimalusi, mida neid mitmeid probleeme, mida ränne võib kaasa tuua, kui rännet halvasti hallatakse. kolmandaks tuleb kasutada seadusliku rände võimalusi ja tuleb vastu seista ebaseaduslikule rändele ning seda tuleb teha õigesti liikmesriikide tasandil. ning neljandaks, üleilmse kokkuleppe soovimine tuleneb austusest inimväärikuse ja ka riikide suveräänsuse suhtes, ehk siis neid nelja elementi peame me silmas selle üleilmse kokkuleppega, mis ei ole jah küll seaduslikult äh, siduv, aga see on siiski nendesse põhimõttesse juurutatud, see peab pakkuma prognoositavaid viise tulla vastu kogukondadele ja migrantidele. ja nüüd siin tuleb ka teie roll mängu, parlamendisaadikud on ju äh, ühelt poolt seadusandjad ja teiselt poolt nad puutuvad kokku ka reaalsusega ning tegelikult teie roll on äh, midagi sellist, mis kujutab väga suurt väljakutset. Need poliitikad, mis võiksid pikemas perspektiivis tuua kaasa näiteks majanduskasvu ja kõike muud, ei pruugi lühidalt, lühidas perspektiivis äh, alati kõige vastuvõetamatumad olla äh, valijate jaoks. ja nüüd toongi sellega seoses välja kolm mõtet, kui räägitakse rände plussidest, siis mm, ainult faktide pinnalt ei saa seda arutelu võita, aga see arutelu kaotatakse, kui fakte välja ei tuua, mis tähendab seda, et arutelu rände teemal peab põhinema tõendusmaterjalil ja faktidel, mis tähendab ka seda, et see ei ole üllatav, et see praegune äh, üleilmse kokkuleppe kavand põhineb Äh, just sellele, et tarvis on rohkem paremaid täpseid andmeid. teiseks, äh, eriesindaja Arbor on äh, kogu aeg rõhutanud seda, kui oluline on mõelda sellele toonile, kuidas räägitakse rändest vale on öelda kõikide suhtes, kes negatiivseid pooli välja toovad, kohe ksenofoob või rassist, aga samaaegselt ei tohi ka mööda vaadata sellest faktist, et tolerantsust on sageli järjest vähem. ning see võib viia olukorrani, kus teatud inimesed jäävad aruteludest kõrvale. meil on ühiselt vastutus ehm, rohkem inimesi kaasata see on ka osa üleilmse kokkuleppe protsessist. eesmärk on ju saada rohkem kasu ehm, inimeste oskustest ja see peab olema kasulik kõigile eh, kogukondadele ning eh, just rahvasaadikud on need, kes peavad võitlema nende inimeste õiguste eest, keda muidu piisavalt ei esindata. ning loomulikult kannab see ju ka avalikku huvi kui sellist ei saa teha nõnda, et teatud äh, inimeste grupid jäävad kõrvale äh, sellest kaitsest, mida avalikud asutused peaksid neile pakkuma. paar mõtet veel kokkuvõtteks, ma tahan rõhutada ka seda, äh, nagu öeldi ka eelmise üleilmse kokkuleppe puhul, et tegemist on üleilmse või globaalse kokkuleppega, jah, ränne on äh, üleilmne nähtus, selle plussid ja miinused ei mõjuta ainult ühte piirkonda ja mitte ükski riik ei suuda isolatsioonis edukat rändepoliitikat ellu viia. ja kui nüüd aru saada sellest, kuidas erinevad riigid, erinevad piirkonnad mõistavad rännet, siis just see ongi oluline mis tahes kooperatiivse tulemuse saavutamisel. Teie töö äh, Äh, nii liikmesriigi tasandil kui ka rahvusvahelisel tasandil on midagi sellist, mis peaks avama inimeste mm, mõtted äh, sellele protsessile ja teie töö on keskse tähtsusega selle ülesande täitmisel, aitäh! aitäh, äh, härra Prentice ja ma tõesti vabandan, et ma teid äh, enne valesti nimetasin, ütleb proua Vikström. tõesti, paberilt nimesid lugedes tuleb ikkagi prillid peas hoida. aga nüüd saab sõna härra Ambrosi, kes on IOM-i äh, Euroopa Liidu piirkonna direktor, teil on sõna. Madam Chair, we are one family aitäh, proua juhataja, no me oleme siin ikkagi pereliikmed, ehk siis äh, kindlasti see nimetus äh, ei tähenda midagi halba. mul on au ja hea meel täna siin kohal olla, rääkida üleilmsest kokkuleppest rände kontekstis ning veelgi suurem au on istuda siin laua taga kolleegide ja sõpradega, kes äh, on ka täna siia tulnud juba kuulsime kahelt suursaadikult ja ka Jonathanilt olulisi mõtteid eh, selle eh, üleilmse kokkuleppe nullvariandi kohta, ehk siis ma ei hakka väga palju lisama nendele mõtetele, mis siin juba kõlasid, aga mul on mõned üldisemad kommentaarid äh, kui rääkida sellest protsessist üleilmse kokkuleppe saavutamisel ja ka nendest teemadest, mida proovitakse lahendada, siis ma alustaksin ühest kommentaarist, mis tegelikult kõlas eelneva sessiooni käigus, kui üks äh, parlamendisaadik ütles siin, et äh, tegevusetus ei ole variant, sellepärast et ränne mõjutab meid kõiki mina muudaksin isegi natuke seda väidet ja ütleksin, et tegevusetus ei ole variant, aga ränne on midagi sellist, mis meid aitab ja toetab. juhul, kui teatud tingimused luuakse ja viiakse läbi teatud tegevused. ja ma viitaksin siin mõnele neist, mida juba varem mainiti. esiteks, rändest on kasu, kui tehakse koostööd kui lõpuks suudetakse aru saada sellest, et ränne, rändehaldus, rändejuhtimine ei ole midagi sellist, mis on eksklusiivselt liikmesriigi või, või mingi riigi äh, pädevuses, vaid definitsiooni järgi ränne on piiriülene või rahvusvaheline nähtus ja me peame tegema koostööd selleks, et jõuda mingisugusele kokkuleppele selle suhtes, kuidas paremini rännet kui nähtust äh, juhtida ja hallata. ja kui me suudame jõuda ühise nägemuse ja kokkuleppeni, siis see ränne ka aitab meid ja sellist nägemust on tarvis, sellepärast et me seisame silmitsi äh, mitmete väljakutsetega, need väljakutsed on loomult süsteemsed nad ei ole ajutised või juhuslikult tekkinud. seetõttu eksisteerib vajadus hakata mõtlema struktuursemalt, struktuursemate lahenduste peale ja mitte minna lühidate, äh, lühiajaliste lahenduste teed. see on selline esimene tingimus. Äh, nüüd järgmine tingimus ränne saab meile kasulik olla siis, kui me teeme koostööd ühise nägemuse nimel, pidades väga selgelt silmas, et kõik see, kogu see protsess, mille kohta me oleme kuulnud siin juba täna, eh, ei juhtu kuidagi kogemata, see ei kuku lihtsalt taevast alla, vaid see põhineb ikkagi varasematel sammudel, mille on teinud rahvusvaheline kogukond, näiteks New Yorgi eh, kokkulepe, kestva arengu eesmärgid Ehm, need on olnud eelnevad sammud eh, selle eh, üleilmse kokkuleppe nullvariandini jõudmisel ning need sammud, mida on tehtud, peavad ka jätkuma selleks, et arutelu saaks ehm, edasi minna sellest faasist, kus ta praegu on. seda põhjusel, et tegemist on kohustustega. ja kohustus tähendab seda, et eh, neist tuleb kinni pidada, neid tuleb rakendada lähtudes põhimõtetest, mida kohustused endast kujutavad. ja nüüd kolmas tingimus, mis paneb rände meie kasuks ähm, toimima, seisneb selles, et kui me suudame selle protsessiga jätkata, kui me nõnda, et me ei unusta rändest rääkides seda, et me räägime lõppastmes inimestest, me räägime oma kodanikest, nende riikide kodanikest, kes on kas siin esindatud või on ÜRO Peaassamblee saalis esindatud kuidagi, me räägime inimestest, kes on päris inimesed, kellel on enda unistused, õigused ka kindlasti, ja just see element on midagi sellist, mida ei tohi unustada arutelude käigus, läbirääkimiste käigus seoses üleilmse kokkuleppega Ehm, ma arvan, et praeguse hetkeni väga selgelt on aru saadud, et kui kõik need kolm tingimust on täidetud, praeguseni on neid kindlasti teadvustatud, tehtud töös eh, rahvusvahelise kogukonna poolt, mis on teinud tööd üleilmse kokkuleppe saavutamisel, need kolm tingimust peegelduvad selgelt selles ehm, kokkuleppe nullvariandis ja ehk siis väga rahulikult võib praeguse hetkeni öelda, et ränne ja rändehalduse selline kuvand on praegusel kujul küll selline, et rändest on meile kõigile kasu, kui me suudame neid tingimusi täita. ja nüüd veel üks kommentaar lisaks sellele, mida ütles Jonathan, et kuidas Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid sellesse pilti sobituvad teie liikmesriikide parlamentide esindajatena või Euroopa Parlamendi eh, liikmetena kannate väga tähtsat rolli, teil on väga suur vastutus, esiteks hoida seda protsessi õigel kursil. Teie esindate oma liikmesriikide rahvast ja Euroopa rahvast ja teie kohustus on teha nõnda, et teised institutsioonid, kes äh, sellesse protsessi on kaasatud, püsiksid sellel suunal, püsiksid selle lähenemise suunal, mis on senimaani paika pandud, eesmärgiga tagada nii liikmesriigi kui ka Euroopa Liidu tasandil äh, see, et rändehaldus oleks tõesti kõikehõlmav, nagu ütles ka suursaadik äh, Gomes de Macho. Teil on ka kohustus mitte unustada. Te peate aru saama, et see, mida otsustatakse rändehalduse kontekstis, ei tekita mingisuguseid teisi probleeme muudes poliitikavaldkondades, te peate valvsad olema. ja kolmas element, mis minu meelest teie vastutuse juures parlamendisaadikutena on väga oluline, see seos, mida te endast kujutate riigiasutuste ja inimeste vahel, teadvustades seda seost, peab aru saama, et väga tugevalt peab muutma seda tooni ja seda diskursust, mida niivõrd sageli on võimalik kuulda rändeteemadel, see on kohati olnud äh, selline mürgine, liiga sageli on see olnud mm, mitte tõenditel põhinev ja tõtt-öelda vaadatakse ka mööda nende riikide ajaloost, kes mm, selle, nendel teemadel kaasa räägivad. ehk siis edaspidi äh, kui me jätkame läbirääkimistega üleilmse kokkuleppe teemal, siis ärme unusta seda, mida ränne on oma liikmesriikide ajaloolises mälus tähendanud. ma võin siin kas või enda koduriigi tuua näiteks, ärme unusta seda, kust me oleme tulnud, mida on ränne kujutanud endast meie riiklikus ajaloos ja ärme unusta seda, kui me nüüd vaatame mitte ajalukku, aga hoopis selle protsessi tuleviku suunas, sest see mõjutab kindlasti järgnevate põlvkondade elu, aitäh! aitäh, härra Ambrosi ja aitäh tõesti, et tuletasite meile meelde, et oleme kõik olnud ühel või teisel viisil rändajad, see on meie DNA-s isegi. ja nüüd saab sõna härra Semjonov, kes esindab nõukogu eesistujat. antud juhul me räägime üleilmsest kokkuleppest, aga teie olete praegusel hetkel väga olulises rollis, sest on nii palju erinevaid ähm, õigusakte, mille eesmärk on saada üle sellest praegusest kaootilisest olukorrast Euroopa Liidu õiguses. ehk siis ootame teie sõnavõttu ja ka seda tööd, mida te peate hakkama tegema. Uh, for... aitäh teile, proua esimees, aitäh, et eesistujariigi esindaja kutsusite tänasele olulisele kohtumisele. ma ei ole nõus sellega, et meie õigusloome on täielikus segaduses. meie roll eesistujariigina on keeruline. ja üsna raske on leida äh, seda õiget võimalust, kuidas Euroopa laeva edasi juhtida, aga meil on siiski pikaajaline strateegia, mille aluseks on partnerlus ja solidaarsus ning äh, Mm. Äh, samuti peame mõistma seda, et pagulusse immigratsioon on kompleksne globaalne fenomen, mis vajab ka globaalseid lahendusi. ilmselt äh, on selge see, et Euroopa Liit arendab välja jätkusuutlikke lahendusi illegaalse immigratsiooni põhjuste lahendamiseks, luues samas instrumente nagu usaldusfonde, investeerimisplaane, mis keskenduvad äh, investeeringutele ja töökohtade loomisele. positiivsed kogemused ning jõupingutuste äh, tulemused võivad olla äh, kasulikud tulevase immigratsiooniteemalise globaalse lepp-, kokkuleppe väljatöötamisel. tulevik võiks välja pakkuda äh, uusi lahendusi, äh, saavutades äh, jätkusuutliku globaalse lahenduse ja seda nii immigratsiooni poolt tekitatavatele probleemidele kui võimalustele. Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid peavad oma aktiivset ja konstruktiivset osalust New Yorgis toimuvale läbirääkimisprotsessile ning seni konsultatsioonifaasis on see nii olnud ning teeme eh, vajalikke jõupingatusi ka selleks, et Euroopa Liit eh, endiselt eh, räägiks ühel häälel. loodetavasti enamus liikmesriike on valmis oma kogemusi jagada immigratsiooniküsimustes ja osaleda niimoodi globaalse kokkuleppe sõlmimisel. mõned meie olulisematest põhimõtetest Euroopa Liiduna on seal sees inimõiguste kaitse, eritähelepanu haavatavamatele gruppidele ning samuti ka kogemused rahvusvahelises koostöös. nõukoguna me töötame kokkulepitud läbirääkimiste raamistiku kallal äh, globaalse immigratsiooni kokkuleppe teemal ning äh, kavatseme kõigepealt äh, saavutada tagas, tasakaalustatud teksti, mille aluseks on New Yorgi deklaratsioon keskendudes eriti kahe tuhande kolmekümnenda aasta jätkusuutliku arengutele agendale. samuti keskendume sellele, et äh, jagatud vastutus äh, on selgelt välja öeldud. Äh, näiteks see, mis puudutab spetsiifilist vastutust ning päritoluriikide, läbisõiduriikide ning sihtriikide äh, erinevaid kohustusi ja vastutusi, samuti oleks vaja erinevaid mehhanisme eh, võttes eh, aluseks olemasoleva eh, foorumid. see protsess on pikaajaline ja vajab suuri jõupingutusi, kuid arvame ka, et oleme teinud juba esimesi edusamme selles valdkonnas meil on vaja eh, jätkata eh, järgnevate läbirääkimistega liikmesriikide vahel, et Euroopa Liidu positsioone tugevdada. suur tänu teile tähelepanu eest. suur aitäh, härra Semjonov, nüüd saab sõna Maria Ferm, eh, saab esitleda enda seisukohti Rootsi olukorra kohta tema on Rootsi parlamendi liige. suur aitäh sellest, et, et mulle sõna andsite ja kõneleja mikrofon. palun pane, palun pange mikrofon sisse. arvasin, et see on sees. ma räägin rootsi keelt suur aitäh, et ma sain täna teie, ka teie olulisel konverentsil esineda. see, kuidas me immigratsiooniküsimustega tegeleme, on väga tähtis. see on oluline ka tuleviku jaoks ja muutub tulevikus aina tähtsamaks e, asüüliõigusküsimused muutuvad aina tähtsamaks, aina rohkem inimesi lahkub oma äh, kodudest ning eh, muret tekitav on see, et paljud nõuavad, et eh, asüüliõigust kärbitakse. ärgem unustagem, miks asüüliõigus loodi, õppigem sellest, miks eh, õig-, oli vaja individuaalset asüüliõigust. ärge unustage, et pärast teist maailmasõda kukkus läbi katse eh, juudi pagulasi kvootide alusel laiali jagada, see kukkus täielikult läbi. peaksime meeles pidama seda, et eh, et kui sõda ja riik tekitab äh, Ähm, äh, kiusab kodanikke taga, kui äh, siis äh, pole abi saamiseks inimesel kuhugi enam pöörduda ning kui asüüliõigust kärbitakse, siis see tähendab seda, et väga vähesed inimesed saaks tegelikult kaitset. ning äh, Äh, täpselt selline oli ka olukord pärast teist äh, maailmasõda, sellepärast asüüliõigus ka loodi. Äh, miljonid inimesed on õiguslikult ebaselges olukorras. inimeste kannatused ja õiguste puudus, mida nägime pärast teist maailmasõda, ei tohinud enam korduda. just sellepärast loodigi rahvusvaheline pagulas asüülikonventsioon paguluseks, äh, immigratsiooniks on äh, palju erinevaid põhjusid, paljud lahkuvad kodust äh, majanduslikel põhjustel, sõja ja nälja eest, kandes lapsi süles, nii et neile kuulub ainult paar kingi. aga kuidas kõige paremini juhtida rahvusvahelist pagulust? Rootsi Eh, on süsteemi sisse seadnud, võttes arvesse eh, eh, põhiõigusi, inimõigusi. praegune aeg on väga keeruline, kunagi varem ei ole nii paljud inimesed pidanud oma kodudest põgenema. Rootsi perspektiivist on olukord selline, et riiki on saabunud ajalooliselt palju pagulasi, kaks tuhat Äh, on tohutult palju pagulasi saabunud, kaks tuhat viisteist saabus Rootsi sada kuuskümmend kolm tuhat pagulust, see oli tohutu väljakutse meie ühiskonna jaoks. kuid äh, me, tänu meie ühistele jõupingutustele on need inimesed saanud äh, hea aluse oma elule Rootsis ning meie majandus on tugev, töö hõive ähm, äh, on hea, puudus langeb ja koolide tulemus paraneb, hoolimata sellest, et paljud lapsed jõuavad Rootsi äh, koolidesse väga erineva haridusliku taustaga. meil on vaja solidaarsust ja häid vastuvõtuvõimalusi kogu Euroopa Liidus. Äh, peame garanteerima, et kõik saaksid endale head tingimused üle terve Euroopa Liidu ning peame toetama riike, mis asuvad äh, konfliktipiirkondade lähivistel. meil on vaja teha ka kõik selleks, et äh, paljud neist, äh, kes on, kes vajavad ümberpaigutamist, saavad ümber paigutatud. kõik need on olulised küsimused, neile peab mõtlema, see ei tähenda aga seda, et äh, neid, seda saab kasutada individuaalse asüüliõiguse ärakaotamiseks, kui äh, inimesed kasutavad ohtlikke, äh, ohtlikku teekondi ja inimsmugeldajate abi, et Euroopasse jõuda, siis see tähendab seda, et meil on vaja lihtsalt legaalseid võimalusi Euroopasse saabumiseks, vastasel korral kasutatakse veel ohtlikemaid võimalusi meil on vaja avalikku uurimist, mis äh, uuriks äh, õiguslikke võimalusi Euroopasse legaalselt saabuda. selle asemel, et, äh, et suruda inimesed ohtlikku olukorda ja sundides nad inimkaubitsejate küünte vahele. meil on vaja pigem tegutseda legaalselt, meil on vaja humanitaarviisasid, meil on vaja sisenemisviisasid, et äh, asüüli äh, taotlemine oleks lihtsal, alguses peaks äh, väikselt alustama, aga praegusele olukorrale on alternatiivid olemas. see peaks arvesse võtma indiviidi õigus asüülile, see ei peaks keskenduma lihtsalt kaitset vajavate inimeste peatamisele Ehm, Rootsis on palju legaalse eh, immigratsiooni võimalusi, on perekondade ühindamine, töö, eh, eh, professionaalne migratsioon kahe tuhande kaheksandast aastast peale on meie süsteem väga avatud väljaspoolt Euroopa Liitu tulevate töötajate vastuvõtmiseks. enne seda reformi tulid inimesed Rootsi tööle samuti, aga nende olukord oli märkimisväärselt keerulisem, neil polnud dokumente, Nad äh, töötasid ilma tööloata äh, või ilma võimaluseta tööturul osaleda. Äh, kuid tänu sellele on Rootsi tööd, ettevõtted saanud kasvada. Need on saanud kompetentseid pädevaid töötajaid. ning tihtipeale ning mõnigi osa Rootsi tööturust, mis oli enne, mis tegutses illegaalselt, on nüüd hakanud legaalselt tegutsema et eh, praegusel hetkel ei keskenduta erinevate, ainult konkreetsetele ametnikele või kvalifitseeritud töötajatele. oluline on see, et tingimused oleks võrdselt head väljaspoolt Euroopa Liitu saabujatele. väga palju äh, on immigratsiooniga seotud ka probleeme, kuid äh, need, kes vajavad kaitset, ei saa kaitset, õigu-, äh, legaalse immigratsiooni puudumine tähendab äh, kuritegelike võrgustike laienemist, see tähendab inimeste hukkumist, ekspluateerimist, inimesed, kes on raske olu, raskes olukorras, nende õigusi ei austata, naised ja lapsed, eriti saatjad, et alaealised on eriti raskes olukorras sellepärast on oluline eh, luua selline süsteem, mis aitaks eh, rahvusvahelisel süsteemil paremini toimida. kui eh, keegi ei lahku kodust lihtsalt selleks, et leida tööd teises riigis. järgmisena saab sõna Portugali, Portugali esindaja Constanzo Urbano de Sousa, räägin portugali keeles, ütleb kõneleja. E suur tänu. alustan sellest, et rõhutan, kuivõrd oluline tänane kohtumine on, sest äh, üleilmse kokkuleppe edu, mis ei ole ju siduv instrument, sõltub sellest, kuivõrd pühendunud on osalisriigid. Neil ju tuleb rakendada äh, ellu need eesmärgid, mis seal kirjas on. me oleme täna palju rändest rääkinud, aga tahaks rääkida eh, sellest kontekstis. migrandid ja migratsioon. Eh, tegelikult on neid IOM-i andmetel kolm koma viis protsenti maailma elanikkonnast. Eh, nii et suur-suur enamus inimesi maailmas ei ole migrandid. jah, ränne on midagi, mida on nähtud ajaloo algusest peale. me oleme näinud selle kasvu ja kahanemist, aga keerulisemaks on see nähtus läinud ja mitmepalgelisemaks ja ka rännet eh, tunnetatakse erinevalt, see arusaam rändest on muutunud, selle asemel, et positiivselt suhtuda rändesse, me näeme nüüd rändes ohtu. kui me vaatame tagasi kahe aastakümne taha, siis tollal arutati seaduslikku rännet ja illegaalset rännet ja suhet eh, kuritegevusega populistlikud liikumised kasutasid ära inimeste hirmu. aga ränne on loomulik nähtus. ja sellepärast üleilmne kokkulepe on nüüd mm, erakordne võimalus meie jaoks hajutada hirm, lõpetada hirmutamine rändega. me räägime illegaalsest äh, rändest äh, ja tahame avada teed äh, legaalsele seaduslikule rändele ning nüüd on meil tõesti erakordne võimalus lahendada üks globaliseerumise paradokse ja väljakutseid. me näeme, eh, kuidas eh, kapital, kaubad ja teenused eh, liiguvad ülemaailmselt, liberaliseeruvad, aga seesama ei käi inimeste kohta. see loogika, mis kehtib teistele liikumistele, näikse mitte kehtivat inimeste liikumisele, rändele ränne on rahvusvaheline oma iseloomu poolest, aga sellele kohaldatakse eh, riiklikku reguleerimist, mõnes riigis on see rangem, teistes vähem, aga loogika on kõikjal ühesugune, hoida kammitsas ja piirata ja säilitada riigi puutumatus. riik on see viimane suveräänsuse kants. ülemaailmne kokkulepe peaks olema, looma võimaluse mõista, et me ei suuda sellel tõusulainel ees olla, me ei suuda piirata, lõpetada rändevoogusid nii et peame olema aktiivsed ja tegema koostööd, et selle vooga toime tulla. ja kaks märkust väga lühidalt. kõigepealt on tähtis, et me eh, koondaksime tähelepanu inimeste eh, individuaalsetele õigustele inimõigustele, mis vahe on kodanikul ja välismaalasel? lihtsalt riigipiir on vahel. Eh, isik, kes lahkub koduriigist, võib muuta välismaalaseks üleöö. ja rändest tuleb aru saada kui ühisest väljakutsest mis on mitmete liikmesriikide ees. ja tegelikult peaks ränne olema heaolu allikaks, jõukuse allikaks hoopis. ja ma ülejäänud aja jooksul rääkisin nel-, räägin neljast asjast. on vaja kuritegelike organisatsioonidega võidelda, see peab olema meie prioriteet ja kogu aeg. ei saa ignoreerida seda, et tuleb teha piirikontrolli. see on ülioluline, et kuritegelikud organisatsioonid kontrolli alla saada, aga sellest ei piisa, et eh, pärssida nende tegevust. meil on vaja eh, turvalisi ja legaalseid rändeteid, ainult nii me saame kuritegelike organisatsioonide tegevust õõnestada ja päästa inimelusid. just legaalsete teede puudumine tõukab inimesed kurjategijate kätesse. see on väga tulus äri, kaubandus, mis kasutab ära inimeste meeleheite ja tekkinud on üleilmne turg, mis tugineb pakkumise ja nõudluse põhimõttele. tähtis on tagada, et Euroopa riigid mõistaksid, et järgmiste aastate kriis ei ole mitte rändekriis, vaid demograafiline kriis ja see on olulisim kriis. Demo-, vananev elanikkond, rahvastiku vähenemine on see, mis pärsib arengut ja meie sotsiaalkindlustussüsteeme kammitseb. nii et ränne on suurepärane võimalus meie jaoks. me saame tänu sellele ähm, säilitada oma majandustegevuse ja tagada kestlikkuse. migrandid ei ole need, kes ebakindlust loovad, vaid kuritegelikud organisatsioonid, kes on tegelikuks ohuks meie julgeolekule ning investeeringud integratsioonipoliitikasse on kolmas prioriteetne valdkond, millele tahan viidata. migrandid toovad äh, paratamatult kaasa ühiskonda muutusi. igasugune muutus võib destabiliseerida olukorda. meil on vaja tõhusaid poliitikaid, et integreerida migrandid ja sihikule võtta mitte ainult need, kes on teretulnud, vaid ka inimesed vastuvõtvas kogukonnas, on vaja valmistada ette ka ühiskond vastuvõtuks ja muutusteks ja hajutada mis tahes pinged, mis võivad tekkida etnilisel pinnal või mingil muul alusel. ja lõpetuseks, me ei suuda iga migranti kenasti vastu võtta jah, peab olema garanteeritud õigus jääda koduriiki. ja see peab olema võimalus, valikuvõimalus, mitte kohustus. nii et rändepoliitikad peavad käima käsikäes nende poliitikatega, mis võitlevad rände peamiste põhjuste vastu. ja kui me vaatame ajalugu, kuud tagasi, me näeme sõjad, konfliktid, ebakindlus, põhiõiguste eh, rikkumine ja suur vaesus on see, mis on põhjustanud rände. nii et meil on vaja omaenda poliitikat eh, ümber kujundada, see puudutab nii välispoliitikaid kui muid poliitikaid ja peame olema siin energilised ja järjekindlad. tähtis on lahendada konfliktiolukorrad ja meie poliitikad peavad olema tõhusamad. nii et me peame tegelema ka siseküsimustega, kaubandus, põllumajandus, mis iganes, tähtis on tagada, et maailma kõige paremini arenenud äh, piirkonnad ka looksid teistele arenguvõimalusi. ja et elanikkond saaks mujalgi jääda oma koduriiki ja vähem tähelepanu piirikontrollidele ja eh, piirikontrolli delegeerimisele, see ei ole tõhus viis, kuidas saavutada seaduslikku ja turvalist rännet. inimestel on vaja põhjendatud mõistlikke eh, elamisvõimalusi eh, ja kui see perspektiiv on kuskil mujal, siis nad lähevad sinna ja meil ei õnnestu voolu peatada. ma tänan proua Urbano de Sousa ja suur tänu kõikidele sõnavõtnutele huvitavate sõnavõttude eest ja ka selle eest, et eh, kõiki meid nii kaasa haarasite ja nüüd on saadikutel võimalik sõna saada ja ma palun, üritage piirduda kahe minutiga ja alustame proua Valencianoga Hispaaniast, siitsamast kojast. suur aitäh teile, proua esimees! kõigepealt ma sooviksin rõhutada, kui olulise kohtumisega on tegemist. liikmesriikide parlamentide osalus äh, äh, koordineeritud koostöö Euroopa Parlamendiga on väga-väga olulised meie praeguses töös kui soovime koostada äh, globaalset äh, äh, immigratsioonikokkulepet. Euroopa Parlament on olnud üldiselt väga kriitiline, mitte niivõrd Euroopa Liidu immigratsioonipoliitika kui liikmesriikide immigratsioonipoliitika suhtes. sellega seoses leian, et on väga hea, et siin on rahvusparlamentide esindajad e-, sest äh, saab rääkida sellest, mida on võimalik teha Euroopa Liidu liikmesriikides ja seda on rohkem, kui Euroopa Liidus on võimalik teha. kõik kõnelejad ütlevad, et tegemist on Euroopa Liidu jaoks kriitilise teemaga, mis defineerib meie tegevust järgnevatel aastatel. pagulusteemalised äh, sõnavõtud ilmselt mõjutavad äh, otseselt seda, mis on seotud rassismi, ksenofoobia, natsionalismi esilekerkimisega. see tähendab seda, et immigratsiooni eh, kasutatakse kurjasti ära, väga isekalt ära äärmusparteide poolt eh, ja tein- ja tihtipeale eh, nakatatakse selle pisikuga ka neid eh, parteisid, kes peaksid, eh, kes peaksid sellist tüüpi lähenemise vastu olema. seega on siin tegelikult vaja mõelda pikemas perspektiivis laiemalt mõelda selle peale, millised peaks olema tuleviku Euroopa, sest äh, pagulusküsimused, immigratsioon ei kao kuskile, me peame äh, oma mõttemalli muutma, kui me ei, äh, ei taha käituda lurjuslikult teiste inimolendite suhtes. mul on küsimus kõigepealt nõukogu esindaja käest tahaksin küsida, kas äh, meile eraldatakse eh, roll Euroopa, Euroopa Liidule esida-, antakse oma koht ÜRO-s hoolimata erimeelsutest peaksime seega välja töötama ühise seisukoha ja kas meil on jälgimismehhanism, et eh, kokkuleppes sõlmimise täitmist jälgida ja kas rahvusvaheline äh, kogukond oleks valmis sellist mehhanismi kasutama. suur aitäh teile! Like... suur tänu ja ma juhin tähelepanu sellele, et viiendal aprillil möödunud aastal siin meie parlamendis võtsime vastu täiskogu resolutsiooni, mis puudutas pagulaste ja migrantide liikumist ja Euroopa Liidu välisteenistuse rolli sellega seoses. ja see resolutsioon äh, oli koostatud proua Valenciano ja härra Dias de Mera kahe raportööri poolt. ja tutvuge selle dokumendiga, see on väga õigeaegne ja kasulik, see võeti vastu küll möödunud aastal, aga seal kutsuti üles tugevdama rahvusvaheliselt äh, poliitika sidusust ja samuti rahvusvaheliselt aktiivsemalt tegutsema ja nüüd saab Kreeka saadik Helenis Tamataki sõna ja palun pidage ajast kinni maksimaalselt kaks minutit. mikrofon. aitäh. see teema, millega me tegeleme, on üleilmne kokkulepe mis peaks lõppastmes äh, pagulaste ja migrantide õigusi tagama, olenemata nende konkreetsest staatusest. ning äh, tuleb ka mõelda rahvusvahelisele õigusele, võidelda diskrimineerimise ja rassismi vastu. Äh, ühtlasi tuleb tagada võrdne juurdepääs teenustele, õiguskaitseasutustele, isikutel peab olema võimalik saada teavet oma emakeeles, lastel ja noortel peab olema võimalik saada abi, samuti puuetega isikutel peab olema võimalik saada abi ning noortel peab olema võimalus saada haridus ja töö. daamid ja härrad, Kreeka, millel on tohutu finantskriis ja Kreeka seisab silmitsi ka tohutu rändevooga, Äh, siis sellest olenemata on Kreekas edukas sisserändajate laste harimisel. selline programm on olemas, see töötab, dokumentideta isikutel lubatakse ka seaduspäraselt töötada ning inimesed, kes varjupaika taotlevad, saavad ka äh, juurdepääsu tervishoiusüsteemile tasuta. ühtlasi me proovime pagulasi ja migrante kaasata oma nii-öelda töötukassasse ja loodetavasti saame me aidata kaasa nende lõimimisel meie ühiskonda. selles tegevuses toetavad meid solidaarsusliikumised, samuti kohalikud omavalitsused ja me usume, et lõimimine on midagi positiivset, aitäh! ning vabandan, kui rääkisin liiga pikalt. järgmiseks härra Perez Lacoseran, Hispaania senat, EPP. häälel pole mikrofoni. Muchas gracias. suur aitäh, proua esimees. mina kui Hispaania esindaja sooviksin öelda järgmist. meie arvame, et rahvusvahelised kokkulepped on olulised ja immigratsioon peab olema äh, reguleeritud, legaalne, kuid ma tahaksin tõstatada küsimuse, mis minu meelest on oluline. see puudutab äh, küsimust, kuidas äh, reguleerida immigratsiooni välispoliitika abil Euroopa Liidus, Ameerika Ühendriikides ja seda eriti koostöö valdkonnas. igasugune rahvusvaheline koostöö peab aluseks võtma eh, immigratsiooni küsimused, oleme näinud, kuidas Aafrika riigid teevad koostööd mitte ainult Euroopa Liidu, vaid ka teiste riikidega Äh, kuid me ei tea tegelikult, kas äh, kokkulepped immigratsiooniküsimustes on äh, tehtud ning siis piiriküsimused oleme sellega tükk aega tegelenud juba ning palju sõltub ka sellest, millised kokkulepped on sõlmitud päritolu, transiidi ja sihtriikide äh, vahel, näiteks äh, ühiste patrullide korraldamine ja ühist meeskonnad ja nii edasi. ja võitlus illegaalse immigratsiooni vastu, see on äärmiselt oluline. leian, et tuleb kaasada rohkem Europoli, Eurojusti ning kriminaaluurimisametit, äh, seda nii liikmesriikides kui ka kolmandates riikides, sest äh, see just ongi see, mis võib immigratsiooni haldamist lihtsustada arvan, et peame tasakaalustama oma suhteid, peame haldama paremini immigratsiooni, kuid igatahes selliseid küsimusi tuleb eh, edaspidigi kontrollida. aitäh ja nüüd mu kolleeg härra Lopes-Herrer. aitäh! ma pöörduksin kõigi kõnelejate poole. Te ütlesite väga õigesti, et tegemist on üleilmse nähtusega. ränne on üks inimkonna saatuse tahk, aga ränne ei kujuta endast kriisi, vaid see on midagi sellist, mis on alati eksisteerinud, lihtsalt nüüd on see muutunud globaalseks, sest kõik asjad on muutunud globaalseks. ja tarvis on korrektselt sellele väljakutsele nüüd vastata eurooplastena ka varasema diskussiooni puhul ma viitasin sellele, missugune on seos nende kahe asja vahel. kaks üleilmset kokkulepet kahes valdkonnas, nende sidumine praktiliselt tähendab seda, et tuleb muuta seda negatiivset vaadet nii pagulaste kui migrantide suhtes, mis Euroopas on eksisteerinud ja me räägime ebaseaduslikust rändest või ebaregulaarsest rändest, sellepärast et mingit regulaarset või seaduslikku rännet justkui ei olegi olemas. kui keegi tahab Euroopasse tulla, siis ta peabki seda tegema kuidagi ebaseaduslikult. ehk siis see sõna on äh, teatud tähendusega ja seda mm, seisukohta tuleb muuta, loomulikult äh, sisemine mõõde, väline mõõde, arenguaspektid, kõik need on seotud sellega, et tuleb luua seaduslikke rändeteid ja tuleb kasutada ära neid võimalusi, mida liikmesriigi tasandi õigusaktid pakuvad, näiteks kas või humanitaarviisade pakkumine. Äh, selle mõtte tahtsin välja öelda, aitäh, proua juhataja! aitäh! härra Martin Toledano, palun! suur aitäh teile, proua esimees. esitan samuti Hispaania parlamenti alamkoda küsimuses all on, kuidas reguleeritud äh, legaalset immigratsiooni arendada, mida see tähendab siis, et äh, immigratsioon oleks äh, reguleeritud äh, seaduspärane ja õiguslik, et äh, mei-, sest meie riikide tulevik demograafilise kriisi tõttu vajab äh, töötajaid ning kui see toimub legaalselt ja kod-, ühiskond suhtub sellesse sõbralikult, siis me leiame niimoodi ka vahendeid, et võidelda populismi vastu äh, et äh, äh, mis üritab immigratsiooni enda kasvuks pöörata. Euroopa Liidu solidaarsus peab pöörduma, äh, solidaarsust peab nähtavam olema riikide vastu, kes esmased vastuvõtjad on, nagu Hispaania, peab mõtlema ka selle peale, et pagulasvoogude äh, kohta eh, tuleb mingisugune jaotussüsteem välja eh, mõelda, me peame kõik olema solidaarsed, eh, sest paljud riigid nagu Hispaania oleme see uks, mille kaudu sisenetakse Euroopa Liitu, meil on vaja suuremat solidaarsust kui teistel. paljud riigid äh, Ähm, kust on, tulevad paljud pagulased seoses oma, ähm, seoses nende majandusolukorraga, me peame nendega sõlmima majanduslepinguid, majandusabilepinguid ning ka tagasisaatmislepinguid. loomulikult tuleb äh, kasutada ka majanduslikke ja õiguslikke sanktsioone nende vastu, kes inimeste rasket olukorda ära kasutavad, nagu näiteks äh, maffiad, kes äh, üritavad kasu lõigata praegusest olukorrast. aitäh, härra Tromm, Saksamaa. ma tänan, lugupeetud kolleegid. jah, mina tahaksin äh, ka täna oma seisukohta esitada kui Bundestagi liige. ränne on ülemaailmne probleem ja me tervitame loomulikult seda, et ÜRO ka nüüd selle teemaga tegeleb ja ühiselt üritame probleemile lahendust leida. ja ma kinnitan teile, et äh, Saksamaa on usaldusväärne ja konstruktiivne partner selles mõttevahetuses ja üritame kaasa aidata lahenduste otsimisele järgmistel kuudel ja aastatel. viimastel aastatel, kaks tuhat viisteist eriti, me näitasime, et me osaleme äh, aktiivselt äh, näitame üles solidaarsust ja humaansust. paraku sellel on olnud ka negatiivsed tagajärjed. meil poliitilises mõttevahetuses härra Brentis viitas sellele, et arutelu saab olema jah, äh, läbimõeldum, ettevaatlikum, mitte alati ei ole see, tihtipeale kõlab ka äh, sallimatus ja äh, võõravaenulikkus aruteludes. meile jaoks on väga tähtis see, et kui kõneks on asüür ja äh, pagulased, et koorem oleks õiglaselt jaotatud. ja eh, Euroopa Liidus, Euroopa Parlamendis, siin ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et CDU, CSU eh, tahavad tagant tõugata sellekohaseid arutelusid edasi Euroopa Liidu tasandil. suur tänu sellise mõttevahetuse eest! Thanks to you. aitäh äh, teile ja proua Gomes. Represented by ma saan olla nõus sellega, mida ütles proua Constanza Urbano de Sousa. ta oli ka siseasjade minister, ta teab küll, millest ta räägib, kui ta ütleb, et meil ei ole võimalik äh, peatada neid protsesse et ei ole võimalik rännet peatada piirikontrolliga. asi seisneb rände haldamises, kollektiivses haldamises ja Euroopa ja üleilmsel tasandil tuleb anda sellele teemale positiivne maitse, sest Euroopas, Euroopa Liidus on demograafiline probleem ja rändest saame me tegelikult kasu. ning äh, me ei tohi toita neid kuritegelikke võrgustikke, mis saavad kasu sellest faktist, et ei pagulaste ega migrantide jaoks ei ole seaduslikke rändeteid. tegelikult seaduslikud rändeteed on olemas küll. ja ma tegelikult siin äh, ütleksin küll oma liikmesriikide parlamentide kolleegidele, et minge vaadake, kuidas on nende skeemidega, mida äh, Äh, liikmesriigid ellu viivad, siis kuldsed viisad või investorite programmid või äh, ilmselgelt te ju seate sellega ohtu Schengeni süsteemi äh, julgeoleku ja tõtt-öelda müüte maha nagu prostituudi oma riikide kodakondsuse ja tõesti, inimesed saavad eh, nüüd nõndamoodi globaalseteks kodanikest. sellisugust eh, jama, rämpsu, korruptsiooni ei ole tarvis, tegemist on rahapesuskeemidega, sellist asja ei saa taluda. rännet tuleb hallata nende inimeste huvides, kes tahavad oma eh, elu etendada, kes tahavad ühiskonda panustada ja see on selline tegevus, mida tuleb teha kollektiivselt ning sellised äh, röögatud ähm, kuldsete viisade skeemid on vastuvõetamatud. Wow, finally we have some no selge, paistab, et ka saalis reageeritakse sõnavõtule. aga nüüd Herra eh, Schengen Zalan Ungarist van. Köszönöm a szót, elnök asszony, kedves kollégák. Előre bocsánat. Aitäh teile. Suur tänu. Migránsokról. Kallid kolleegid, eh, tahan öelda, et me räägime siin ikkagi migrantidest seoses selle üleilmse kokkuleppega, mitte pagulastest eh, Genfi konventsiooni mõttes need positiivsed mõjud, mis rändel on, on ülehinnatud selles dokumendis. tekst on reaalsusest kaugel ja jätab rände negatiivsed tagajärjed eh, tähelepanuta, aga paljud liikmesriigid kogevad ju neid negatiivseid tagajärgi ja probleeme, millest siin ei räägita. Ungari eh, jah, Äh, ei ole nõus nende seisukohtadega, mis siin äh, on kajastatud. siin räägitakse palju positiivsest ja sellest, et turvalised ja seaduslikud teed tuleb luua, et majandusmigrandid äh, saaksid tulla Euroopasse. oleme selle ja see, mis puudutab liikmesriikide kohustust toetada migrante ja et iga riik on kohustatud eh, kõrvaldama rändeteelt füüsilised ja muud tõkked ja et eh, riigid peavad tagama turvalise, seadusliku ja korrakohase rände. meie leiame, et äh, äh, äh, tuleb rohkem rõhutada just rände algpõhjuseid ja igal liikmesriigil on õigus suveräänselt otsustada, kes tema territooriumile siseneb. I think I'll have one final request. ma arvan, et võtame ühe sõnasoovija veel, kui ma ei eksi, jah? sõna saab Edita Funtner from Edita Funtner Slovakkiast. Hodne som nechcela vystúpiť, ale aitäh, esialgselt ma ei tahtnudki sõna võtta, aga see arutelu liikus sellises suunas, mille puhul ma ei saanud vastu panna, ma pidin ikka sõna võtma me rääkisime justkui sellest, et Euroopa skeemid ei toimi, aga nüüd öeldakse, et, et justkui viisad lahendaks kõik probleemid. mina võin Slovakkia nimel öelda, et Slovakkia ei suuda isegi oma tööturu puudujääke rände kaudu eh, lahendada, aga me oleme otsustanud, missugustest riikidest me tahame vastu võtta inimesi, kes rändavad majanduslikel põhjustel, keda me tahame enda eh, töökohtadele ehm, ähm,, need on Euroopa Liidu liikmesriigid, Bulgaaria, Serbia äh,, Ehm, sellepärast, et rände puhul on tundlikeks teemadeks kultuurilised ja religioossed äh, lahknevused. ja ma loodan, et see tee, mille on valinud teised Euroopa riigid, mm, ei tähenda seda, et sunnitakse liikmesriike vastu võtma kohustuslikus hulgas sisserändajaid või pagulasi ja ma loodan, et seda teemat arutatakse ka äh, võttes arvesse realistlikke kogemusi ja mind tõesti üllatab mõningate Euroopa tipp-poliitikute äh, reaktsioonide kuulmine, kes sisuliselt pressivad välja teatud riikidelt mingeid seisukohti, nad ähvardavad neid Euroopa lahendustest kõrvale jätta ainuüksi sellepärast, et nendel riikidel on teistsugune seisukoht probleemi lahendamise kohta me tahame lahendamisel osaleda, aga meie metoodika ja lahendused on teistsugused. ning meid üllatab tõesti see, et sellised riigid nagu Tšehhi, äh, Ungari, Poola või Slovakkia peaksid justkui äh, Euroopa Liidust kõrvale jääma, äh, olles kusjuures Euroopa algupära, võttes arvesse seda, et teatud riigid ja teatud inimesed ähvardavad meid. no väga selge äh, on see, et ka Euroopa Liidus on antud küsimusis, küsimustes pingeid, ütleb proua Wikström, tõesti seoses äh, rändega. aga nüüd sellegipoolest me oleme ennegi seisnud silmitsi raskete olukordade ja väljakutsetega, isegi raskematega. Euroopa Euroopa Liit oma kahekümne kaheksa või siis varsti kaheksa, kahekümne seitsme liikmesriigiga on tegelikult väga soodsas seisus, kirjaoskajaid on väga palju, laste suremuse määr on väga madal, inimesed on haritud ning meil on tohutult palju õnne, millest suurem osa inimestest siin planeedil oskavad vaid unistada me võime olla osa sellest lahenduse loomisest seoses üleilmse kokkuleppega turvalise, seadusliku ja korrakohase rände äh, kontekstis ja me peame võtma ka teatud osa sellest koormast enda kanda ja peame ka selle vastutuse enda kanda võtma, nagu siin öeldi, mitte ükski riik ei saa selle teemaga üksi hakkama. aga ühiselt võime olla tugevad ning eh, selle teemaga on võimalik ühiselt tegeleda. ma leian, et see arutelu on olnud väga huvitav, oleme näinud, et eh, eksisteerivad erimeelsused nii kolleegide vahel kui ka eh, liikmesriikide vahel, aga ma arvan, et me mõistame nüüd paremini mm, toimuvat ja loodetavasti oleme suutnud ka äh, vastastikust austust suurendada. ning sellise lõppsõnaga ma tänangi teid ähm, arutelu eest ning nüüd annaksin sõna kolleeg Suikale, kes on Ahvet komisjoni aseesimees. to get everyone. Yeah, yes, yeah. Dear colleagues, if you want to take austatud kolleegid, ähm, jõuame arutelu viimasesse faasi, palun istuge, ma tean, et kõik on väsinud, ütleb härra esimees, aga katsume koosoleku viimase etapi ka läbi teha, palun istuge. Thank you very much, hello everybody uh,. As... aitäh, tere kõigile, nüüd oleme jõudnud ähm, koosoleku viimase osani. ja enne kui ma võt-, enne kui ähm, mina ja härra Moraes võtame toimunu kokku, annan sõna härra Mark volinik Jacques Cominile, kes on välisteenistuses ähm, teemaga tegelev ametnik, teil on sõna. aitäh! kõigepealt äh, tänaksin äh, korraldajaid selle väga olulise arutelu eest, see on tõesti õigel ajal aset leidev, vahetult pärast üleilmsete kokkulepete nullvariantide avaldamist. meil on hea meel näha, et Euroopa Parlament ja eriti libe komisjon on teemasse aktiivselt kaasatud ja meile meeldib näha ka liikmesriikide parlamentide kaasatust. kõikide sidusrühmade kaasamine ja selline arutelu on ainus asi, mis võimaldab rahvusvahelisel kogukonnal jõuda kõikehõlmavate üleilmsete kokkulepeteni ränne on loomuselt üleilmne nähtus ja New Yorgi deklaratsioon oli verstapostiks selle teema tõstatamisel äh, rahvusvahelisel areenil ja kui vaadata New Yorgi deklaratsiooni põhimõtteid nagu solidaarsus, jagatud vastustus, äh, mitmepoolsus, äh, on need sambad, mis suunavad meid õiges suunas tegelemaks rände kui üleilmse nähtusega võttes arvesse seda, mida me siin täna kuulsime, maailmas on üle kuuekümne viie miljoni inimese, kes on eh, sunniviisiliselt pidanud oma kodudest lahkuma, olgu nad siis varjupaiga taotlejad, sisepõgenikud või pagulased. ning maailmas on sadu miljoneid migrante, eh, kes reisivad ja töötavad ebaregulaarsetel viisidel. Euroopa on olnud esimene, kes on välja töötanud pikaajalise strateegia põhinevalt eh, solidaarsusel ja muul ning eh, ka Euroopa Liit on teinud tööd selleks, et kaitsta eh, migrantide inimõigusi, võidelda inimkaubanduse vastu ja proovitud on ka luua ehm, seaduslikke rändeteid. lisaks Euroopa Liit proovib võidelda rände lähtepõhjustega, kasutades uusi vahendeid, kui näiteks usaldusfonde, Valeta usaldusfondi näiteks, ja ka Euroopa investeerimisplaani, mis peaks aitama kaasa ähm, töökohtade loomisele näiteks. selline kõikehõlmav lahendus on toonud kaasa positiivsed lahendused ja neid proovime ka tuua kahe üleilmse kokkuleppe osadeks ja kõrvalseisjatena ei ole võimalik lahendusi luua, me usume, et kõik riigid, nii päritoluriigid, transiitriigid kui sihtriigid saavad kasu paremast, tihedamast rahvusvahelisest koostööst. esimene arutelu puudutas pagulasi eh, käsitlevat üleilmset kokkulepet ja me toetame eh, UNHCR-i eh, selles, et et nad tooksid kokku kõik sidusrühmad eesmärgiga tagada kaasav protsess. nagu kõnelejad ütlesid, siis solidaarsus ja miljonite inimeste elude parendamine on keskse tähtsusega. vastutuse jagamine, austus, rahvusvahelise humanitaarõiguse vastu peaks olema pagulasi puudutava üleilmse kokkuleppe nurgakiviks. tuleb luua konkreetseid meetmeid, eh, tuleb tulla ka vastu vastuvõtvatele riikidele ja nende koormat vähendada. rännet puudutava üleilmse kokkuleppe teemal kuulsime kahe ekstsellentsi suursaadiku eh, sõnavõtte. Eh, aitäh teile ka selle töö eest, kokkuleppe nullvariandi kallal. tõesti, tegemist on kõikehõlmava dokumendiga, mille puhul võetakse arvesse nii päritolu, transiit kui sihtriikide huve ning eesmärk lõppastmes on turvaline, seaduslik ja korrakohane ränne. me tervitame ka seda inimestekeskset lähenemist mis on eriti oluline just nende isikute puhul, kes on sellistes haavatavates oludes ja meile meeldib ka, et võetakse arvesse laste ja äh, sooga seotud äh, küsimusi. samuti tervitame äh, mõtet võidelda inimkaubanduse vastu ja nende nii-öelda ärimudelite vastu. tarvis on täiendavaid arutelusid selleks, et vormida teatud küsimusi üleilmse kokkuleppe puhul, näiteks eh, tuleb keskenduda koostöö tõhustamisele seoses näiteks tagasisaatmisega ning tuleb arendada ka inimeste keskset lähenemist, võttes arvesse sisserändajate, migrantide ähm, huvisid ja ka nende kogukondade huvisid, mis kas võtavad vastu migrante või siis ka nende kogukondade, mis paiknevad päritoluriikides. ehk siis tuleb mõelda vastuvõtuvõimekusele tööturul või ka näiteks nii-öelda ajude äravoolule kui väljakutsele. ja ühtlasi me soovime näha eh, IOM-i tugevamat rolli ÜRO süsteemis ma ei pea ilmselt ütlema, et partnerlus ja kaasatus on meie jaoks kõige olulisemad põhimõtted. hiljutise Euroopa Liidu ja ÜRO töörühma loomine seoses Liibüa rändeolukorraga on hea näide sellest, missuguseid edusamme on võimalik partneritega koostöös saavutada rändeküsimuses. me täname Euroopa Parlamenti töö eest ja ka teie toetuse eest Euroopa välisteenistusele. ja välisteenistus jätkab oma tööga, me toetame praegust nõukogu eesistujat Bulgaariat ja hoiame ka Euroopa Parlamenti kursis täiendavate ähm, arengutega ja ootame täiskogult resolutsiooni märtsikuus, aitäh! Komini aitäh, härra Giacomini! Uh, see oli väga huvitav ülevaade ja loodetavasti on sellel kõigel ka mingeid tulemusi ning nüüd ma tahaksin anda eh, sõna libe komisjoni esimehele Claude Moraesile kokkuvõtvate märkuste jaoks. aitäh, proua Švitsa, see, räägin väga lühidalt, päev on väga pikk olnud, kõik on väsinud ja äh, ma sooviks lihtsalt kaks kiiret mõtet välja öelda, kõigepealt tahaksin tänada liikmesriikide parlamentide saadikuid, eriti neid, kes siin lõpuni olid. globaalse kokkuleppe protsess on üks tundlikumaid ja keerulisemaid küsimusi liikmesriikide parlamentide jaoks ja me oleme sellest teadlikud. me oleme teadlikud ka sellest, et siin on väga palju väga erinevaid seisukohti liikmesriikides, ole, kuulsime seda ka täna e, ja on e, selliseid liikmesriike, e, keda globaalne kriis on teistpidi tabanud, Kreeka, Rootsi, Saksamaa, Portugal, mõned Võšegradi riigid küsimus on selles, me oleme sellest teadlikud, sellepärast et meie parlamendi liikmed on neist liik riikidest pärit ja me tegeleme samuti õigusloomega, me teame seda seega. küsimus on selles, et me saame aru ka, mis käivitavad migratsiooni ja asüüli äh, Eh, ja need eh, inimesed on pärit konkreetsetest riikidest, eh, kuid küsimus on selles, kui koostataks kaks rahvusvahelist kokkulepet, mida praegu koostatakse, siis me peaks selles osalema. ning institutsioonide jaoks Euroopa Liidus, nõukogu jaoks, nagu me kuulsime, välisteenistusest äh, ja ka Euroopa Parlamendi jaoks, kes on kaasmenetleja umbes, umbes nelikümmend protsenti eh, õigusloomest praeguse eesistumise ajal puudutavad asüüli ja immigratsiooniküsimusi, seega on oluline, et me teiega kontaktis oleks ja et me avaldaks oma arvamusi nende kahe rahvusvahelise kokkuleppe kohta ja väga kasulik oli kuulata teie seisukohti otseselt isegi äh, kui eh, see on kõik väga keeruline, aga oluline on, et sellised kohtumised eh, toimuksid. teiseks peaks see protsess korduma, kolmandaks, mida nüüd edasi teha? meil oleks eh, Euroopa Parlamendis koostame resolutsiooni märtsis, me üritame seda võimalikult tasakaalukalt teha ja libekomisjoni jaoks, kes õigusloomelise osaga tegeleb, mida siin mainiti ka, siis äh, detsembris külastame Marokot, kor-, korraldame veelgi kohtumisi globaalse kokkuleppe osas ning üritame holistiliselt tegutseda ka inimõiguste alamkomisjonis eh, kahekümne viiendaks aprilliks ning eh, tegeleme horisont, tegutseme horisontaalselt, et see oleks võimalikult kaasav protsess ja lõpetuseks saaksin öelda, et tegemist on eh, ühe Eh, sellise teemaga, mis kõige rohkem eh, kirgi tekitab liikmesriikides ja ka siin institutsioonides. Eh, tänane kohtumine neid probleeme ei lahendanud, aga me hindame ikkagi seda, et te võtsite aega siia tulla ja oma panus anda sellesse protsessi. parem on selles protsessis osaleda Euroopa Liiduna kui mitte. nii et suur aitäh teile osaluse eest ning mina sain täna väga palju huvitavat teada olukorra kohta paljudes liikmesriikides, nii et äh, suur aitäh ja äh, võite nüüd, ma arvan, kohtumise lõpetada. suur aitäh, Claude, äh, lõpetavate märkuste eest ja ka suure töö eest libekomisjonis, libekomisjon kus tehakse kõige rohkem õigusloomelist tööd. paljud liikmesriikide parlamentide liikmed, kallid kolleegid, arvan, et tänane arutelu oli väga tähtis. mitte ainult sellepärast, milline tähtsus on globaalsel kokkuleppel, vaid ka sellepärast, et liikmesriigid on need, kes valitsuste vahelistel läbirääkimistel juhtpositsioonis on. nagu Claude seda ka ütles, tegemist on kuuma äh, teemaga kõigis liikmesriikides, kuulsime täna, et Euroopa liidri rolli vajatakse ning selleks, et liidri rolli jääda, peab Euroopa olema ühtne, Euroopa äh, peab rääkima ühehäälselt, äh, mitte ükski riik, nagu seda täna korduvalt kuulsime, ei saa üksinda selliste probleemidega tegeleda tänane kohtumine võttis eesmärgiks jagatud nägemust jagada, jätkame neid arutelusid järgnevate kuude jooksul ning ka siis, kui eh, kokkulepeta kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta teises pooles vastu võetakse. parlament peaks oma hääled kuuldavaks teha, me ei saa jätta seda ainult valitsuste õlule, eh, eh, sest tegemist on teemaga, mis on olulised kodanike jaoks peame kaasama äh, parlamente, tahame, et meie hääli kuul-, võetaks kuulda taaskord, äh, et arutelu lõpetada, sooviksin ma tänada kõiki kõnelejaid, liikmesriikide parlamentide liikmeid, et nad meiega ühinesid. suur aitäh teie suurepäraste panuste eest, nii et äh, aitäh ja kaunist õhtut kõigile!